Eh, good morning! tere hommikust, daamid ja härrad! mul on väga kahju, et meie koosoleku algus nii palju hilines, kuid mul oli üks teine kohtumine, nii et vabandan. alustame siis kohe. meie päevakorras on kõigepealt kahepäevaline eh, komisjoni kohtumine neljas osas, kõigepealt päevakorra vastuvõtmine päevakord on ka teie failis olemas. kas teil on märkusi selle kohta? ja lähme siis muude. ja siin on ka muud küsimused ja siis äh, juhataja teadaanned. tahtsin kõikidele komisjoni liikmetele meelde tuletada, et nad on kutsutud jõulukokteilile umbes kell pool seitse eh, siin eh, koosolekusaali ees täna õhtul, mitte homme, vaid täna. sest eh, ITRE komisjoni koosolek jätkub ka homme, kuid täna on meil juba väike jõulukokteil. mõned volinikud tulevad samuti sinna ja ka endised volinikud, kes teevad meie komisjoniga tihedat koostööd, nii et saate kohtuda ka meie vanade sõpradega. ja ka päevakorrapunkt number kaksteist. tahtsin teile öelda, et homme, neljandal detsembri pärastlõunal vahetasime ära päevakorrapunktid kaksteist ja kolmteist kaksteist, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta rahvusvahelise energiaharta kavandamine, energiaharta lepingu peasekretäri Urban Rusnaki ettekanne on ära vahetatud punktiga number kolmteist, VKE-de säästva kasvu võimalused, mis on omaalgatuslik raport. see oli siis väike muudatus homses päevakorras. kolmas äh, päevakorrapunkt, koosoleku protokolli kinnitamine, esimene ja teine september, kahekümne neljas ja kahekümne viies september ning viies ja kuues november. kõik need protokollid on ka teie kaustades olemas. kui kellelgi märkusi ei ole, siis loeme protokollid kinnitatuks siis äh, vähemalt kuni hommikuse sessiooni lõpuni kella kaheteist kolmekümneni. kui teil on mingisuguseid märkusi, siis saate veel mulle sellest teada anda. nüüd neljas päevakorrapunkt, hakkame äh, kuulamisega tegelema, avalik kuulamine innovatiivse idufirmade VKE-de toetamise teemal. ma arvan, et äh, me oleme sellest rääkinud juba kümneid aastaid, kuid nüüd hakkame tõsisemalt äh, kõikide nende teemade üle arutama ja neid kaaluma. ma tahaksin siin tervitada meie kõnelejaid ja ka neid äh, tänada ITRE komisjoni nimel, et nad on nõustunud meie kuulamisel osalema. arvan, et see on heaks alguseks meie innovatiivsete idufirmade teemal. me teame, kui olulisel kohal on VKE-d Euroopa majanduses. VKE-d on üha rohkem vastutavad majanduskasvu ja konkurentsivõime eest Euroopa liikmesriikides ning ka töökohtade loomise eest see roll, mis VKE-del on Euroopa Liidu väljatoomisel majanduskriisist, on ilmselge, samuti on see ka meie roll ja ITRE komisjoni roll läbi Koosme ja Horisont kaks tuhat kakskümmend programmide vastuvõtmise ja see roll on tõesti väga oluline, me rõhutame, et kõik tegevused, kuhu ka ITRE komisjon on olnud kaasatud, keskenduvad VKE-dele, näiteks äh, VKE-dele suunatud rahastusinstrument äh, programmis Horisont kaks tuhat kakskümmend, me ei tohi ära unustada ka väikeettevõtlusalgatust. VKE-de jaoks ei ole lihtne pääseda riigikapitalile ning alustada äritegevust. siin on eriti olulisel kohal COSME programm. roheline majanduskasv ja võimalused VKE-dele on meie omaalgatuslik raport. meie raportööriks on kolleeg De Backer. see on väga oluline raport. ja lõpetuseks ähm, tahaksin teha märkuse kuulamise ülesehituse kohta tahtsin teile meelde tuletada, et meil on nüüdseks äh, kolm tundi ja viisteist minutit äh, kuulamise jaoks ette nähtud, kuulamine on jaotatud kolme ossa ning iga osa lõpus on küsimuste-vastuste voor. palun teil piirduda maksimaalselt kahe minutiga iga sõnavõtu puhul nüüd tahaksin kuulamisega kohe pihta hakata. ja annan sõna esimeses osas, mille pealkiri on VKE-d Euroopa edasiviiva jõuna. esimesele kõnelejale proua Joanna Joanna Drake'ile. Äh, proua Joanna Drake, kes on VKE-de äh, eriesindaja ettevõtluspeadirektoraadist. aitäh härra Puusek, tere hommikust kõigile parlamendisaadikutele, daamid ja härrad, suur tänu selle võimaluse eest siin kõneleda. härra Puusek juba ütles, et komisjon on alati näinud VKE-sid põhilise prioriteedina ehm, konkurentsivõime suurendamises ning ka investeeringute stimuleerimises. ma mainin neid fakte, mida te kõik teate ma tahaksin lihtsalt rääkida, miks VKE-d peavad olema meie strateegia keskmes. üheksakümmend üheksa ettevõtet sajast on VKE-d, üheksakümmend kaks neist mikroettevõtted, kaks igast kolmest töötajast töötab VKE-de heaks ning viiskümmend kaheksa senti igast lisandväärtuse eurost tuleb VKE-delt. kuid siin on üks suur aga. enamik liikmesriike riike on olukorras, kus VKE-d on silmitsi tõsiste majandusprobleemidega. praegu on majanduskasv hakanud taastuma, kuid see on ainult osaline ning see ei luba veel selget ja kindlat sihti limiidi seada. kuigi VKE-de arv on suurem kui enne kriisi, on seal vähem töötajaid kui enne kahe tuhande kaheksandat aastat. komisjon on astunud samme selleks, et tugevdada VKE-de majanduskasvu ja konkurentsivõimet. härra Puusek mainis kahe tuhande kaheksandal aastal vastu võetud väikeettevõtlusalgatust, mis vaadati läbi ka kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning tegemist on meie peamise poliitilise instrumendiga, kuid meil on on vaja nende kümne põhimõtte järgi kindlamalt toimida, mis selles algatuses välja on toodud. me peame ja optimaalse äriettevõtlus ähm, õhkkonna loomise suunas liikuma ning keskenduma põhimõttele Think Small First, mõtleme eelkõige väikestele ning me teeme seda ka oma tulevastes tööprogrammides komisjonis. ma tahaksin teile välja tuua siin peamised saavutused ja peamised väljakutsed, mis meie ees veel on. alustame rahastusele ja ligipääsust ja innovatsioonist. ma kõigepealt pean siin tänama Euroopa Parlamenti, miks? sellepärast, et teie olite juhtivaks jõuks paradigma muutuses me püüame endiselt saavutada siin paremaid tulemusi, et toetada veelgi rohkem VKE-de innovatsiooni läbi programmi Horisont kaks tuhat kakskümmend. nagu te teate, oleme sisse viinud uue VKE-de rahastusvahendi, mis on äh, pea kolme miljardi euro suurune ning see on alt üles lähenemine. meil on olnud väga julgustavaid esmaseid tulemusi ning see näitab, et me liigume õiges suunas. ma toon äh, teile välja mõned äh, faktid tulemuste kohta pärast esimest ettepanekute väljavalimise vooru on seitseteist VKE-d seitseteist protsenti VKE-dest saanud meie äh, programmidest rahastust. meie lähenemise uuendamine aitab jõuda uute taotlejateni. samuti on oluline, et üle kolmandiku toetust saanud ettevõtted ettevõte on noored ettevõtted, mis loodi kolm kuni viis aastat tagasi ning neid võib nimetada stabiliseeritud idufirmadeks, mille eesmärgiks on kasvada ja need ettevõtted otsivad abi selleks, et kasvada. mul on hea meel, et saime õigel hetkel neid ettevõtteid toetada. muidugi on meil vaja jätkata aktiivselt VKE-de instrumendi edendamist eesmärgiga e, teha uus suundumus selgeks kõikjal ning garanteerida ka seda, et see instrument on VKE-de jaoks atraktiivne. COSME programmi eelarve on üks koma neli miljardit eurot rahastusinstrumentidena. selle eesmärgiks on aidata kuni kolmesaja kolmekümne tuhande kolm, kolmesaja kolmekümmet tuhandet VKE-d, me tegime seda juba e eelneva programmi raames saime aidata sada kuutkümmet tuhandet VKE-d SIP-programmi raames ja me jätkame ka selle programmi raames rahastamist, kuid me püüame ka kosme raames rahastada kuni kolmesaja kolmekümmet tuhandet VKE-d. püüame rahastada ettevõtteid kahekümne ühe miljardi äh, ulatuses laenurahast ning üle kolme miljardi ulatuses äh, riskikapitalist. mul on hea meel, et komisjon on vastu võtnud uue investeeringute kava hm, kolmesaja viieteistkümne miljardi äh, ulatuses, mille kuulutas välja president Juncker eelmisel nädalal. meie eesmärgiks selle investeeringute kava raames on luua uus Euroopa strateegiliste investeeringute fond EFSI ja selle fondi raames rahastame strateegilisi projekte nagu lairibaprojektid, energia, transport, haridus, teadusuuringud, innovatsioon, taastuvenergia ja energiatõhusus. samuti <clears throat> püüame VKE-dele aidata eh, edendada reaalmajandust. üks neljandik EFSI ressurssidest läheb äh, VKE-de ning keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtete rahastamiseks, mis äh, viib investeeringuteni umbes seitsmekümne viie miljardi ulatuses ning me tugineme siin Euroopa Investeeringute Fondile, et seda kõike operatiivselt ellu viia. see peaks aitama VKD-l üle saada kapitali puudujäägist, tajandes, tagades kõrgema omakapitali tasame, taseme ning tagab ka lisagarantiisid kõrgetasemelise väärtpaberistamise jaoks VKE-de laenude puhul. Ehm, nüüd räägime ka klastritest, meil on vaja eh, tagada tugev eh, ning toimiv tööstusbaas siseturu jaoks ning eh, peame tõstma tööstuse taseme SKT-st kahekümne protsendini kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. nagu meie tööprogrammis on ka kirjas. mul on hea meel, et liikmesriigid on ka rõhutanud seda märtsikuu äh, ülemkogul. VKE-d on sellest poliitikast oluline osa. näiteks rõhutab see poliitika klastrite potentsiaali luua soodsat innovatiivset õhkkonda VKE-de jaoks ning komisjoni eesmärgiks on esitleda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal uut Euroopa klastrite strateegiat majanduskasvu hüvanguks, mille eesmärgiks on sektoritevaheline innovatsioon VKE-de hulgas ning regioonidevaheline koostöö majanduskasvu hüvanguks kuid loomulikult on selleks vaja luua äh, hea regulatiivne õhkkond. ma räägin siin just tasakaalustamat tasakaalustatud regulatiivsest keskkonnast, mis võtab arvesse ettevõtete vajadusi. me, nagu, nagu ma ütlesin, enamik neist on väga väikesed või väikesed ettevõtted ning nende halduskoormust on vaja vähendada. kuid peame edendama ka ettevõtluskeskkonda. see on võtmeks majanduskasvu ning töökohtade loomiseks Euroopas. Ehm, asepresident Timmermans ütles Euroopa Parlamendis kahekümne neljandal novembril, et meil on vaja edendada õigusloomet, mis eemaldab majanduskasvu takistusi, mis vähendab maksumust, lubab uutel võimalustel esile kerkida ning tagab majanduskasvu jätkusuutlikkuse. me alustame juba tugevalt aluselt, VKE-d on juba sisse viidud komisjoni Refiti programmi ning meie selge eesmärk on luua lihtne, selge, stabiilne ja etteennustatav regulatiivne raamistik, kuid me peame astuma järgmisi samme selleks, et tagada, et meie ettevõtted viivad tõeliste tulemusteni ettevõtjate jaoks. näiteks selleks, et seda kõike tagada, et tagada, et äh, ettevõte saab äh, luua kolme päeva jooksul maksimaalselt saja euro eest kõikides liikmesriikides kuid sellest ei piisa. me võime küll internetis väga lihtsalt ettevõtteid alustada, kuid äh, samuti on vaja tegutsemisluba. see on tõsiseks takistuseks veel ettevõtete jaoks ning nende lubade väljastamine on väga pikaajaline. meie ülesandeks on saavutada see, et neid lube väljastatakse kuu aja jooksul maksimaalselt. samuti peab meil olema SME testi süsteemi rakendamine või see peab, sarnane süsteem peab olema kohustuslik kõikides liikmesriikides. kõik peavad mõistma, milline on sellise õigusloome mõju VKE-dele, samuti peame tagama nende ettevõtete Ehm, nendele ettevõtetele, kes lähevad pankrotti, et nad saavad uuesti alustada ning meil on siin ehm, ja me peame tagama, et see menetlus lõpeb maksimaalselt kolme aasta jooksul. peame tagama ka ligipääsu turgudele ning VKE-de eesmärk on ligi pääseda turgudele ilma mingisuguste takistusteta. me oleme teinud oma poolt läbi Euroopa ettevõtluse võrgustiku eh, selleks, et tagada ettevõtetele vajalik teave ja lihtsustada nende ettevõtete elu, kellel ei ole aega kammida kõiki interneti äh, lehekülgi ning dokumente. meie nõustame läbi selle võrgustiku ettevõtteid viiekümne neljas riigis. me peame tagama, et ärivõimalused suurenevad ja need on kättesaadavad VKE-de jaoks ja seda oleme samuti läbi EN-i teinud. me peame neid samme edaspidigi astuma selleks, et tagada VKE-de suurem konkurentsivõime. miks? sest VKE-d on innovatiivsemad ja tootlikumad ja neil on ka vaja vastavaid oskusi seega on VKE-d suunatud suurematele oskustele. meie uus eh, peadirektoraat mis on majanduskasvu peadirektoraat järgmise aasta jaanuarist, näeb ette eh, ühtse turu ning uute ettevõtluspoliitikate vahelise suurema koostöö, ma arvan, et tegemist on eh, tõelise ideede ja võimaluste ühendamise, ühendamisega ma arvan, et tegemist on väga hea lahendusega uute töökohtade loomiseks, mis on Euroopa jaoks ülivajalik. seega peame leidma vajalikud sünergiavõimalused, et see kõik võimalikuks teha. lugupeetud lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liit peab jätkama tugeva poliitikaga selleks, et tagada, et VKE-d kõikjal Euroopa Liidus on majanduskasvu ning töökohtade loomise juhtivaks jõuks. seepärast praegu vaatame läbi väikeettevõtluse algatust, mis on andnud konkreetseid tulemusi. me peame sellest tegema uue tõelise, uue komisjoni poliitikaagenda elluviijaks ning meie programmi keskmes peab olema VKE-d kui töökohtade loojad. tahtsin teile öelda, et avalikud konsultatsioonid lõpevad peagi, viieteistkümnendal detsembril ning uus väikeettevõtlus algatust peaks esitletama kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel poolel. loomulikult olete te meid alati toetanud, me loodame, et teete ka seda edaspidi ja et te aitate meil tagada, et väikeettevõtluse algatus on tõhus instrument ka edaspidi, mis seab VKE-d kesksele kohale, nii et liigume suurema majanduskasvu ning õitsengu suunas. aitäh, proua, selle väga selge ettekande eest väga olulisel teemal ning meie järgmine esineja on proua Patricia Callan ja nüüd räägime tõepoolest juba VKE-dest, sellepärast et teie esindate Iiri väikeettevõtete assotsiatsiooni. ehk siis koondate paljude eri väikeettevõtjate seisukohad oma riigist ja paljudest teistest riikidest ka, sellepärast et teil on palju kontakte teiste sarnaste assotsiatsioonidega. palun, teil on sõna tere hommikust kõigile! austatud esimees, parlamendiliikmed, tahaksin kõigepealt tänada Brian Crawleyt, parlamendiliiget, kelle algatusel ma siia täna hommikul olen tulnud. ning mul on hea meel jagada meie kogemusi, meie liikmete kogemusi Iirimaalt ning äh, üle kogu Euroopa Liidu. oma ettekandes tahaksin kõigepealt rääkida teile väikeettevõtlusest Iirimaal, sellest, kuidas meil seal läheb ning siis vaatan, mida meie liikmed meile räägivad eri sektoritest, mis on oluline neile selleks, et kriisist üle saada ning et edasi kasvada tulevikus. ning lõpuks puudutan ka seda, mida Euroopa Parlament saaks teha selleks, et aidata meil oma tööd teha töökohtade loomisel ning majanduskasvu edendamisel. minu organisatsioon meil on kaheksa ja pool tuhat ettevõtjat kõigis sektorites ja üle kogu riigi Iirimaal, meie liikmed. me anname neile nõu, nõustame neid ettevõtluse juhtimise ajal, alal, seadusandluse alal, kuidas seadusest tulenevaid nõudeid täita ning pakume neile ka võrgustikuteenust, et nad üksteisega lihtsamalt kontakti saavad ning pakume neile ka huviesindust avalikkuses Iirimaal on väike ettevõte see, kus on tööl vähem kui viiskümmend inimest, nii et kui me räägime Euroopast ja Iirimaast üldiselt, siis räägime äh, kasutades mõistet väikeettevõte. no tei- äh,, siin on väiksed erinevused, teie mõistate VKE all ettevõtet, millel on vähem kui kakssada viiskümmend inimest tööl, Iirimaal Iirimaa on loomulikult natuke eriolukord Euroopaga võrreldes, sest me oleme palju väiksemad, aga nagu Joanna ütles, et tegelikult äh, on sisuliselt statistika kõigis riik- sarnane, et füüsilisest isikust ettevõtjad ja ühe-kahe-kolme inimesega ettevõtjad on VKE-d ja, ja nemad on põhilised tööandjad meie ühiskondades just. ning enamus neist pakub teenuseid eh, puhtalt koduturul, nad ei ekspordi. ning eh, sageli sa-, sageli näevad nad probleemi selles, et äh, meil majanduse arendamismeetmed keskenduvad äh, eksportijatele, mingitele riigiülestele tehnilistele meetmetele ja nii edasi. loomulikult see on oluline. meil on vaja, et, et ettevõtjad ekspordiks ja areneks, aga me peame samas arvestada, arvestama ka seda, et juba ühe, kahe, kolme, kümne, kahekümne, kahekümnele inimesele töö andmine puhtalt koduturul on väga suur asi mis puudutab äh, praegust niisugust atmosfääri ja siis äh, meie liikmed tajuvad, et hetkel ollakse stabiilses olukorras ning et me ootame majanduskasvu. ning äh, arvnäitajad praegu siis umbes viiskümmend protsenti meie liikmetest näeb oma ettevõtte seisukorda heana, see on, see on tegelikult väga suur edasiminek võrreldes aastataguse ajaga no nii et me näeme, kuidas prognoosid paranevad oluliselt ning et kolma, kolme-neljaprotsendiline majanduskasv peaks järgmistel aastatel olema täiesti saavutatav. mis on tohutu muutus võrreldes selle abiprogrammiga, mis meil oli mitu aastat. meil on õnnestunud valitsust mõjutada ning mul on hea meel näha, et Euroopa Liit ise on ka aru saamas, et olgugi, et eelarve tasakaal on oluline, ei ole kärped alati parim lahendus ning äh, kasvamine äh,, raskest ajast välja kasvamine on asi, mis kõige paremini ära tasub nii et ettevõtjate toetamine, mis võimaldab ettevõtjatel luua töökohti ja suurendada maksutulu riigile, mida riik saab jällegi laiali jagada vastavalt sotsiaalsetele vajadustele, et, et see niisugune, see, see võluring nii, nii-öelda toimib. ning see on meie, meie põhiline sõnum, et me peame investeerima, me ei saa igalt poolt kärpida, peame investeerima ja siis tuleb ka kasv mis puudutab seda, mida me kriisist õppisime, ja see on, need on asjad, mis on olulised ettevõtjatele üle kogu Euroopa, tahaksin teiega jagada niisugust äratundmist täna hommikul, et äh, enamus ettevõtjaid ei mõtle sellele, mida, mis toimub siin parlamendis, Euroopa Parlamendis või oma liikmesriigi parlamendis, nad lihtsalt üritavad juhtida oma äri ning üritavad seda teha ning ning äh, ideaalne oleks, kui riik sellesse liiga palju ei sekkuks, see on nende seisukoht, et nad ei mõtle väga selle peale, mida riigi tasandil on vaja teha. Nad tajuvad küll, kui midagi on väga valesti või midagi on õigesti. aga meie liikmed on igal juhul kiiresti kohandanud oma äri, vähendades töötajate arvu, vähendades kulusid, suurendades innovatsiooni ning äärmiselt oluline oli siin muidugi kulude kontrolli alla saamine. me nägime, kuidas konkurentsivõimelisus paran-, paranes oluliselt ja on paranenud üle kogu Euroopa Liidu. aga me peame siin tähelepanu pöörama põhiliselt just riigi poolt põhjustatud kuludele. sest väikeettevõtjad sageli näiteks energiaturu mõttes on ettevõtjad, kes lihtsalt peavad leppima hinnaga, nad ei saa seda mõjutada. ning täpselt samuti ka üüriturul ja, ja siin on riigi käitumine asi, mis neid kulusid oluliselt mõjutab, näiteks äh, ja, ja muu, muide ka haridus- ja tervishoiukulud on asjad, mis, mis mõjutavad samuti ettevõtjate kulusid. nii et riik peaks neid kontrolli all hoidma. aga meie ettevõtjad on kohanenud. nüüd äh, rahastamine ja finants on asi, mis mõjutab väikeettevõtjaid väga tugevalt kõik rahastamisvahendid ja COSME rahastamine on, on väga positiivne. ning see oli, COSME oli väga positiivne samm parlamendi poolt. VKE-d Iirimaal ja üle kogu Euroopa minu hinnangul on pettunud põhiliselt selles, et, et see rahastamine tuleb nendeni läbi vahendajate, et näiteks kui kui teil on probleem oma pangaga, ükskõik kust pank seda raha saab, kas ta saab selle Kosmest või Euroopa Investeerimispangast või mingist muust rahastamisasutusest, eh, sisuliselt on äh, on, me peame me asju ajama ühe ja sama inimesega ju oma pangas. ja see inimene teeb otsuseid, mis puudutab meie rahastamist, meie äri rahastamist. ning äh, me ei ole üldse kindlad selles, et meie pankade ametnikud suudavad mõista õigesti praegust keerulist ettevõtluskeskkonda ning äh, toetada ettevõtjat, selle asemel, et äh, pimedalt pabereid järgides nõuda riskide vähendamist ja äh, ja raudkindlaid tagatisi. et vot see on valdkond, kus me, me vajaksime midagi uut. nii et selle asemel, et Euroopa Investeerimispank äh, ootab, et Iiri finantsinstitutsioonid äh, sätestavad mingid mõõdikud ja ja, ja tagavad midagi, vaid, vaid nad pigem peaksid mõtlema sellele, kuidas see raha saada efektiivselt ettevõtjateni sest äh, olgugi, et me oleme mitmeid uusi meetmeid rakendanud, millest ma hiljem natuke põhjalikumalt räägin, on põhiprobleem just see, et et panga tasemel äh, sageli riskihinnangu taha jäävad rahad kinni. inimressurss on teine väga oluline asi. seoses aruteludega, mis on toimunud äh, VKI algatuse osas, oleme kuulnud, et me peaksime koolitust prioritiseerima just ettevõtte omanike suhtes. me oleme läbi viinud uurimused, millest äh, tuleb välja et, et viiskümmend protsenti VKE-dest äh, põrub esimese aasta jooksul, aga seda arvu saaks poole võrra vähendada, kui me investeeriks juhtimissuutlikkusse. me oleme ette näinud mõõdikud, me, me oleme paika pannud mõõdikud, aga me suudame praegu siiski keskenduda äh, põhiliselt inimestele, kes on töötud ja ja pakkuda neile Eh, niisugust ettevõtluskoolitust, mis paljude puhul ei vii lõpuks siiski kuskile. Ehm, ja me ei investeeri piisavalt praegu olemasolevate ettevõtjate täiendavasse koolitusse, aga, aga praegune kogemus näitab, et, et seda oleks tulnud teha. ja et eh, ettevõtjad, kes olid eh, innovaatilised, suutsid vaadata kaugemale, tulid kriisist palju paremini välja. rõhutan sõna innovatsioon, sellepärast et inimesed kipuvad seda seostama arenenud tehnoloogiaga. aga kas meil on tegemist hotelliga, jaemüügiettevõtjaga, mingi kodutootjaga, igal juhul innovatsioon tegelikult puudutab ka neid, sest oma tooteid, oma suhtlemist klientidega saab alati parandada. Iirimaal näiteks on meil praegu programm, äh, innovatsiooni vautšerite äh, programm, mis on avatud siis kõigile ettevõtjatele, kas nad on eksportivad ettevõtjad või mitte ning äh, taolisi meetmeid äh, võiks tervitada ka laiemalt. mis puudutab prioriteete tulevikku vaadates, oleme küsinud ettevõtjatelt, missugune nendest viiest faktorist, millest me just rääkisime, mõjutaks nende kasvu kõige enam ning huvitav on see, et äh, põhiliselt rõhutatakse kõiki neid võrdselt, et olenevalt sellest, kus ettevõtja oma äritsüklis on, no meil on üksteist protsenti tööpuudus, mõnedes Euroopa Liidu riikides on, on, liikmesriikides on ta suurem, aga näiteks teatud sektorites on meil inimesi puudu, näiteks eh, tehnika, insenerid, matemaatika ja seetõttu me peame, ja ka tervishoiuvaldkond, peame üritama inimesi väljastpoolt sisse tuua, nii et siin on probleem. ja teine asi, mis muret valmistab eh, meie ettevõtjatele, on kasvuvõimalused Euroopa Liidus Iiris, Iirimaal on meil palju majandussidemeid Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikidega, aga me sooviksime loomulikult, et ka Euroopa Liiduga oleks need sidemed tihedamad ning äh, siseturul peaks meie maksukeskkond muutuma rohkem ettevõtjasõbralikuks. nüüd, mis puudutab investeeringuid ja seda, mis valdkondades meil oleks vaja rohkem investeeringuid Euroopa Liidust, puudutab kaubamärgi arendust, äh, personali arendust, koolitust nii et meie prioriteedid on äh, üsna sarnased, kui me võrdleme neid teiste liikmesriikidega. see tähendab, et me peame vaatama ka oma koduturule ning uurima, kuidas me saame toetada oma sisenõudlust ja, ja töökohtade loomist siseturul ning kuidas me saaksime oma majanduspoliitikas tõesti seada keskpunkti VKE-d, sellepärast et kõigepealt äh, sest sageli me näeme, kuidas reguleerimisel hakatakse kõigepealt lähtuma suurettevõtjatest, aga, aga me peaksime selle ümber pöörama. riigihanked ning ettevõtlusega seotud kulud. me kuuleme, et Prantsusmaal, Saksamaal on suurepärased äh, programmid oma ettevõtjate toetamisel, aga meie äh, oleme sunnit-, me, meie täidame nõudeid ja näeme, kuidas paljud riigihankelepingud lähevad, lähevad riigist välja Eh, ja siin oleks võib-olla just õige koht regulatsiooni muuta selleks, et eh, lihtsustada osalemist ja nende hangete võitmist ka väikeettevõtjatele. kui me tahame, et töökohti rohkem tekiks, siis peaksime lihtsustama ettevõtjatele inimeste töölevõtmist. kui meil on iga ettevõtja peab teadma neljakümmet õigusakti, mis reguleerib eh, töö, tööandja tegevust, sõltumata sellest, kas tal on üks või nelikümmend töötajat ja see pole lihtsalt õiglane ning äh, ma tean, et äh, mul on ettekande aeg otsas, ma hüppan kohe viimase slaidi juurde, mida Euroopa Liit saaks teha. mina tahaksin, et me hakkaksime rääkima tõesti väikestest ettevõtetest, mitte et me räägime üldiselt VKE-dest. kui on keskmise suurusega ettevõte, siis äh, seda on vaja toetada hoopis teiste meetmetega kui mikroettevõtet ning ning just sellele me peame keskenduma, sest just mikrotasandilt hakkab tööhõive pihta ning sisuliselt see, mida Joanna rääkis, on sellel slaidil kokku võetud. põhimõtteliselt on vaja vähendada bürokraatiat, lihtsustada juurdepääsu turgudele ning äh, stimuleerida ettevõtlust. olen valmis seda teiega arutama ning loodan, et meie liikmete kogemusest lähtuv ettekanne ei langenud kurtidele kõrvadele, aitäh ähm.! aitäh, proua! rohelise kasvu võimalused VKE-dele on meil raport ning ma tahaksin nüüd anda sõna meie raportöörile, härra De Bakkerile. Uh, suur aitäh teile, härra esimees, suur aitäh ka kahele esinejale, kes rääkisid kirglikult VKE-dest, meie siin ruumis oleme tegelikult juba selles kõiges veendunud ja võitleme nende samade asjade eest iga päev, samal ajal ma olen sama frustreerunud nagu viimane sõnavõtja, te rääkisite erinevatest ähm, õigus, seadusandluse aspektidest, mis teevad asja keeruliseks, kuigi meil peaks ju olema ühisturg. siin lasub suurem osa vastutusest kindlasti liikmesriikidel. mul oleks teile mõlemale konkreetne küsimus, eriti just keskkonnaküsimustes on Euroopas üsna palju regulatsiooni ja me üritame selle teha ettevõtetele nii vähe koormamaks kui võimalik. me oleme rääkinud paremast õigusloomest, nüüd on meil ka komisjoni asepresident, kelle vastutusalas on parem õigusloome ning bürokraatia vähendamine, võib-olla nüüd peaks rääkima ka lihtsalt äh, vähemast regulatsioonist üleüldse, aga see on nüüd juba eraldi teema ja nüüd ka näiteks, et võib-olla VKE-d peaks olema üleüldse vabastatud teatud reeglitest või siis äkki mitte, mida te sellest arvate? kuidas peaksid VKE-d hakkama saama väga keerulise seadusandlusega ja jääma siiski konkurentsivõimeliseks mitte ainult siseturul, vaid ka Euroopa Liidus? meie variraportöör härra Paul Rüvik ka tema võib rääkida innovatsioonist ja VKE-dest. suur tänu. suur aitäh ürituse korraldamise eest. väga oluline on see, et Euroopa Liidus toodetaks tooteid, mida ostetakse üle terve maailma ja selle jaoks peavad, peab meil olema ka vajalik infrastruktuur hetkel tegeleme me ühtse äh, digitaalse turuga, meil on ka siseturu strateegia, piirid kaovad, üritame just nimelt tänu uuele infrastruktuurile tagada ka konkurentsivõime, on ka erasektori ja avaliku sektori partnerlust, nii et äh, siin on vajalikud alused juba tegelikult loodud. aga loomulikult äh, peavad olema, peab olema tulu siiski suurem kui kulu, see on siin iseenesestmõistetav nii et kõige olulisem on, et meil oleks ikkagi positiivne tulem aasta lõpus ja midagi üle jääks ja kui midagi üle jääb, siis me saame hakkama, hakata riskikapitali kujundama ja kui meil riskikapital juba või kapital, mis, millest saab riskida, olemas on, on võimalik saada laenu ja ja, ja siis saame edasi minna, nii et sisuliselt me peame kõigepealt tootma likviidsust ja see ongi probleem sest selleks on vaja teenuseid ja tooteid, mida inimesed ostavad. see tähendab, et me peame vaatama, et riskikapital või niisugune likviidsus oleks ettevõtetes olemas. me teame, et maksustamine on kuludest väga oluline, kaheksakümmend protsenti VKE-de puhul. kaheksakümmend protsenti maksudest sisuliselt tulevad meil VKE-de tulemist. ning rahvusvaheliselt on see neli protsenti ja me näeme, et siin on suur ebakõla. me peaksime tagama, et VKE-d maksavad ikkagi vähem makse kui suured, siis oleks võimalik neil kasvada. ning see peaks olema peadirektoraadi ülesanne, tagada majanduskasv just niimoodi, et ettevõtetel oleks võimalik mingit likviidsust endale luua, mille alusel neil tekib võimalus saada pangast laenu, sest omakapitali põhjal laenu ei anta, see tuleb Basel kolmest. meil tekib siin niisugune äh, nõiaring, millest me peame välja murdma. ning äh, siin tekivad niisugused äh, kasvutšempionid, varem tundmatud ettevõtjad, kes kiiresti kasvavad ja ja rahvusvaheliseks muutuvad. me peame nende eeskujul, nende tegevusest lähtuvalt äh, mõtlema raamtingimuste muutmisele väikeettevõtluseks. ja hõlbustama kaubandust, hõlbustama ettevõtlust ning äh, siin on olulised nii rahvusvahelised reeglid kui ka kahepoolsed kokkulepped VKE-de osas, mis äh, aitavad tagada neil VKE-dele edu rahvusvaheliselt. Äh, viimane asi, Prantsusmaal on kümme maksuvaba tsooni, kus on võimalik ettevõtjatel alustada sisuliselt maksuvabalt ja ja tekitada endale niisugune likviidsus, et mida te sellest arvate? suur aitäh! järgmisena saab sõna Janus Levandovski, kes kaks aastat tagasi vastutas mitmeaastase finantsraamistiku eest, COSME struktuurifondid, ähm, Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja nii edasi, palun. me endiselt peame hakkama saama väheste vahenditega Euroopa Liidus. nüüd ma tänan teid teie ettekannete eest, aga mida iganes me ka ei ütle siin kriisijärgses olukorras poliitiliselt korrektset, see VKE-sid kuidagi ei rahulda, lõppkokkuvõttes peavad VKE-d ikkagi oma tegevust ise rahastama. me oleme näinud, et noored põlv, nooremad põlved Ida-Euroopas jah, on väga riskialtid ja seega nad lähevad lihtsalt kuhugi mujale, näiteks Iirimaale meil peaksid olema paremad finantsinstrumendid Euroopa Liidu tasandil, hetkel on need üsna tagasihoidlikud, nii et vajalikust regulatsioonist on hetkel puudu. esiteks, nagu Paul Rüübik juba ütles, siit on puudu just nimelt riskikapitali fondidest, kuidagi peaks võib-olla ka õigusaktidega nende tegevust soodustama ja teiselt poolt on meil ka kultuurilised erinevused siin kontinendil enamasti ei olda äh, kuigi rahul, kui läbi kukutakse, aga teie saate aru, et tegemist on lihtsalt äh, äriga. nii et kuidas teie äh, näete seda, kuidas siis nii-öelda nutikalt läbi kukkuda, et tagada endale sellise riski võtmise puhul pehme maandumine? aitäh. ja nüüd äh, vägagi suurest tööstuspiirkonnast on sõna Adam Kirgil. VKE-d tuleb äh, jagada kahte kategooriasse, teenuseid pakuvad ning kaupu tootvad teenustega on võib-olla natukene lihtsam selles valdkonnas, aga lihtsam idufirmasid luua, aga kuna, kui midagi tootma hakata, on vaja rohkem tehnoloogiat ja kõik on kallim, siis on VKE-del seal veidi keerulisem, nii et see kahe tüübi eristamine on väga oluline. hetkel on maailm selline, kus kõik toodavad ja müüvad, turud on tegelikult juba küllastunud kuidas siis VKE-d nendele turgudele siseneda saaksid? kui nüüd võtta väike tootev ettevõte, kes sõltub laiemast võrgustikust, siis on see üks asi, aga kui nad on täiesti üksi, on see hoopis midagi muud jah, kosme on siin loomulikult väga tähtis ja nii nagu ka teised tegevust soodustavad aspektid, aga tähtis on siin ka üldine õigusraamistik. näiteks ähm, tõstatub siin ka intellektuaalomandi õiguste küsimus kui nüüd rääkida Poola VKE-dest, siis tegelikult ähm, Euroopa Liidu ühtne patent teeb asjad hoopis keerulisemaks. kui nüüd tahta investeerida, siis ei saa ju olla kindel, kas rikute intellektuaalomandi õigusi või mitte. edasi nüüd laiemad ärialased teadmised, see on selline lai mõiste või kaubandusalased teadmised, mida rohkem on monopole maailmas, seda raskem on VKE-del oma tegevusega algust teha. monopolid tuginevad kaubandussaladusel, ka see on teema, mida me peaksime siin tõsisemalt käsitlema. minu arvates peaksime me looma keskkonna ja seda nii kohalikul kui ka riikide tasandil, mis soodustaks tööstusettevõtteid, innovatsioon toimib ise, leiab endale oma koha, aga just nimelt et tööstusettevõtted saaksid eksisteerida ka regionaalsel tasandil, siis selleks on vaja neil veidi abi palun pidage kinni kõneajast, kaks minutit, variraportöör kuuest härra Lambsdorff, aga hoopiski härra Silikiotis soovib siin tema asemel sõna võtta, palun. suur tänu. kuna meie variraportöör ei ole kohal, siis räägin mina tema asemel. ma tahaksin tänada meie kahte külalist väga hea analüüsi eest, me oleme kõik nõus sellega, et VKE-d on loomulikult meie majanduse alustalaks. nii et on ka loogiline neid toetada ja seda ka poliitiliselt. proua Treik, te rääkisite sellest, et kas komisjonil on plaanis välja tulla spetsiifiliste VKE-dele suunatud äh, meetmetega nendes riikides, mis on kannatanud majanduskriisi ajal kõige rohkem, see tähendab siis loomulikult Lõuna-Euroopas. räägin sellistest riikidest, mis on väga kannatanud barbaarse poliitika all ja kus igapäevaselt pannakse lademes VKE-sid kinni. inimesed jäävad töötuks selle tagajärjel, nii et millised on siis need meetmed, mida oleks tarvis selleks, et vähendada äh, hargmaiste ettevõtete monopoolset positsiooni turgudel. teinekord, kui me räägime VKE-dest, siis peetakse silmas tegelikult mitte päris väikeseid ettevõtteid, aga kõige väiksematel ettevõtetel puudub ligipääs rahastamisvahenditele. nüüd te rääkisite ka strateegilistest investeerimisfondidest. Euroopa Liidu panus nendesse on seitsekümmend viis protsenti, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal hakati rääkima riigiabist. ilma Euroopa Liidu ja liikmesriikide abita VKE-de rahastamisel on ju täiesti võimatu, et VKE-d suudaksid kriisi äh, koormaga hakkama saada. jah, kui ma mäletan, siis te tõesti olete innovatsioonisõber. Te rääkisite sellest, et tuleks luua VKE-de klastrid, et neil võimaldada kasvada nüüd, kuidas tagada see, et arvestataks ka mikroettevõtete vajadustega, loode Inglismaal just äh, tegemist on põhiliselt just nimelt mikroettevõtetega. nüüd ühtlasi väljaõpe, samuti elukestev õpe on kõik vajalikud selleks, et mikroettevõtted ellu jääks. Äh, on ka väga innovatiivseid uuringuid juba selle kohta, kuidas tagada mikroettevõtete vaheline koostöö ja kasv läbi selle. ühtlasi, kas äh, Joanna, te olete äh, arvestanud ka sellega, mis on toimunud struktuurifondide osas, Liverpool, Manchester, Preston, seal on tehtud juba väga innovatiivseid samme klastrite loomisel, kas struktuurifondide alla käivatest projektidest on siin midagi ka õpitud selles uues strateegias ja ma olen nõus kolleeg Adamiga, kes rääkis intellektuaalomandi õigustest, need on vägagi kiireloomuliseks probleemiks ja kuidas see seostub laiemalt tööstuspoliitikaga ning digitaalmajandusega. Ühendkuningriigis vähemasti minu arvates on endiselt täielik lünk ja tegemata tööd väga palju ettevõtete osas soolise võrdõiguslikkuse ning vähemuste kaasamise osas, mida siis teha selleks, et meie ellu rakendatav poliitika edendaks võrdseid võimalusi kõigile. suur tänu! järgmiseks palun proua Callan. härra Kelly teie ettekanded täiendavad üksteist, Joanna rääkis äh, sellest, mida Euroopa Liidu tasandil on küll tehtud, kuid ähm, Patricia rääkis sellest, kuidas need koha peal otseselt välja ei paista. nagu Patricia ka ütles, siis esimeseks probleemiks on järgmine. nimelt, kui me ütleme VKE, siis mida me mõtleme, Iirimaal on see alla viiekümne töötajaga ettevõte nii et meil peavad olema erinevad VKI-de kategooriad ja ka erinevad viisid neid kohelda, nii et keskmise suurusega väikesed ettevõtted ning siis ka mikroettevõtteid, üheksakümmend üheksa protsenti tööstusettevõt-, tööstussektorist justkui oleks VKE-d ja päris nii need asjad ju tegelikult ei käi. nüüd Johanna rääkis ka COSME programmist ja sellest, kuidas jah, sellel on väga head kavatsused, ja tegelikult vahendajad enamasti asju üldse lihtsamaks ei tee, kuigi nad peaksid seda tegema. ja kas äh, Iirimaal valitsus teeb piisavalt selleks, et vähendada bürokraatiat ja lihtsustada VKE-de tegevust? rääkisite ka oskustest. kas sellega on tegeletud või kuidas seda siis peaks tegema? nii et töötajad, kes asuvad tööle VKE-desse, et neil oleks olemas ka vajalikud õigus, vajalikud oskused, et oma tööd teha. ja väga julgustav oli kuulda seda, et VKE-d Iirimaal ilmselt sel aastal võtavad rohkem äh, inimesi tööle. aitäh! meil on raske mõelda VKE-dele suunatud poliitikale Euroopas või ühtse turu raames, kui kahekümne kaheksas liikmesriigis on erinev maksukoormus. maksukoormust kasutatakse Euroopa Liidus selleks, et ligi meelitada ettevõtteid teistest liikmesriikidest Iirimaa on teinud sellest oma poliit-, arvan, et Euroopa Liit ei pea et Euroopa Liit peab keskenduma ka liikmesriikide maksuküsimustele tõsiselt ning hakkame tegelema ka selle Euroopa Liidu poliitika osaga, kas teie ei arva seda? Eh, suur aitäh ja proua Sander, palun. suur tänu, härra esimees, ma tahaksin teha ühe tähelepaneku ja esitada ühe küsimuse jah, loomulikult ähm, väga tore, et on äh, juba midagi ära tehtud ja et on palju häid kavatsusi, aga kui ettevõtetega päriselt rääkida, siis on näha, et need äh, head kavatsused äh, nendeni tihtipeale ei jõua ja tegelikkuseks ei saa. VKE-del on väga raske, seda ka praegu, nad peavad, neil on raske leida õiget informatsiooni, no tihtipeale on see probleem keeles, sest et info on internetis vaid inglise keeles, tihtipeale on neil raske jõuda õigete inimesteni, kellelt infot saada, kust leida ka need õiged vahemehed, võib-olla siis konsulaarosakond või, või mis iganes. ja hiljem teota-, peavad nad teostama ka vägagi koormavat järelevalvet või kontrolle, mis pealegi lähevad väga kulukaks, nii et hoolimata kogu sellest heast tahtest on VKE-de elu väga keeruline. tahaksin esitada küsimuse proua Treigile. Te rääkisite Horisont kakskümmend kakskümmend programmist ning äh, uutest ettevõtetest, mis selle programmi raames on tekkinud, aga mina tahaksin infot nende ettevõtete kohta, kes on toetusprogrammist juba saanud, kas neil on võimalik taodelda veel kord vahendeid või siis kas nad näiteks on alla andnud pärast seda, kui esimesed kogemused osutusid väga keeruliseks. aitäh, kolleeg Maška, palun. Ďakujem, pán predseda Eh, bol som v Írsku eh, tesne pred krízou a ja som bol vtedy spravodajcom pre rozpočet Európskej únie. aitäh. olin eh, raportöör eelarve osas ning nägin siis, kuidas see kinnisvara mull tekkis. kõik teadsid, et see mingil hetkel lõhkeb. ja mul on väga hea meel, et Iirimaal on õnnestunud sellest kaosest nii ruttu välja tulla ning ma, ma näen, kuidas teie ettevõtjad on positiivselt meelestatud ja positiivne meelestatus on äärmiselt oluline. ühinen härra Rüvikiga selles, et on oluline, et ettevõttel peaks olema aasta lõpuks ikkagi positiivne tulem. peaks olema kasum. ja see, ja oluline on ka mõistlik rahavoog. et paberi peal võib kõik olla korras, aga tähendab, paberi peal võib olla teinekord probleeme, aga see ei tähenda reaalsuses pankrotti. ning ma tahtsingi küsida, me oleme parlamendis paar kuud tagasi otsustanud, et on vaja et eh, ettevõtjad maksu-, maksaksid oma arved ära kolmekümne päeva jooksul. Eh, praegu paraku on see pigem kuuskümmend päeva ja sellestki ei peeta kinni, nii et minu küsimus puudutab eh, maksedistsipliini Iirimaal sest praegu on vaid neli protsenti ettevõtteid need, kellel on äh, piisavad rahastamisallikad. aitäh! tahaksin tänada mõlemat ettekandjat nende huvitavate ettekannete eest, iseäranis proua Drake, kes PKE-de äh, eriesindajana on praegu väga olulisel, olulises ametis. sest me teame, et VKE-d annavad erasektoris üle üheksakümne üheksa protsendi ja kaks kolmandikku tööhõivest tagavad samuti ning üle kaheksakümne protsendi ettevõtete tulemaks, ettevõtete tulumaksust laekub nendelt, nii et seetõttu peaksid riigid senisest enam keskenduma VKE-dele oma maksupoliitikas ja, ja tööjõu maksustamise poliitikas ning peaks olema tagatud, et ettevõtted saaks, väike, VKE-d saaksid siis eh, teenida tulu aasta lõpuks. raamtingimused eh, selleks on sisuliselt bürokraatia vähendamine, te mainisite täna, et meetmeid tuleb selleks rakendada ning eh, et on riigipõhised soovitused ja seal käsitletakse ka bürokraatia vähendamist, aga siin te peaksite tõenäoliselt senisest enam jõupingutusi tegema ning täpsemalt soovitama, kuidas bürokraatiat vähendada. kui bürokraatia vähendamisest rääkida, siis räägime siin kaubandustõketest VKE-dele, sest VKE-dele on need sisuliselt täpselt samuti bürokraatia. mis puudutab juurdepääsu finantsidele, siis proua Callan mainis, et kõige olulisem VKE-dele on, ongi äh, juurdepääs äh, Horisont kakskümmend kakskümnele ja, ja Kosmele ning seda juurdepääsu peaks tõhustama. minu küsimus või palve teile oleks, et näiteks Paul Rüübik rääkis maksuvabadest tsoonidest Prantsusmaal, tahtsingi küsida, kas see võiks olla hea tava VKE-dele, millest võiks lähtuda ja ja mille, millest tulenevalt võiks liikmesriikidele teha soovitusi, kui see näiteks Prantsusmaal ennast õigustab ning teine täiendus siia juurde on on tugevdatud klastrid VKE-dega. Te puudutasite seda, meil Austrias on sellega seotud kogemusi, võib-olla saaks siit ka mingi niisuguse hea, hea tava või, või soovituse, mille abil ka bürokraatiat vähendada. Mr Martin. aitäh. härra Martin, palun. aitäh lugupeetud esimees ja tahaksin samuti tänada teid et VKE-de tähelepanu keskmise seadmise eest, kuid siin oli midagi, mis mind pisut segab, sest kui me püüame suurendada majanduskasvu, vähendada makse, vähendada seadusi, töötajate staatust, siis minu meelest see ei ole hea projekt Euroopale äh, vaid äh, see toob endaga kaasa rohkem äärmuslust, nii et olgem ettevaatlikud selles suhtes, mida me ütleme. Te rääkisite äh, VKE-de ja väga väikeste ettevõtete rahastusest, kuid me peame meelde tuletama, milline on pankade roll olnud selles kriisis. ma ei tea, kas Iirimaal või kuskil mujal on see nii olnud, kuid äh, Prantsusmaal on pangad väga räpast mängu mänginud ning nad ei ole kunagi järginud VKE-de rahastusnõudlust ning kõigepealt äh, suurte hargmaiste ettevõtete roll on siin olnud põhiline ja tihtipeale on Nad lihtsalt kasutavad VKS-id ära oma huvides. ja siin peab samuti rääkima nendest suurtest ettevõtetest ja nende rollist, sest nemad on põhjustanud paljude VKE-de pankrotte ning klastrid, selle idee tundub mulle väga huvitavana, kuid see tekitab siiski küsimuse, sest kui klastreid innustada ehm, koostööle, siis on see hea idee, kui ja ma arvan, et me peame häid tavasid edendama Euroopa Liidus, mul oli õnn minna Põhja-Itaaliasse kus ehm, teadus- ja arendustegevuse ning toodete turustamist, mm, neid ideid püüdi, püüti ühendada, siis räägiti ka eh, infole ligipääsu probleemist ehm, juhtimistasandil, kuid samuti on oluline ka eh, töötajate ligipääs teabele, tihtipeale on see puudulik Speaker... ning viimasena härra Margal. ja pärast seda saavad meie ettekandjad võimaluse reageerida. suur aitäh teile kõigile, teen väga kiirelt, suur aitäh teie sõnavõttude eest, ma tahtsin rääkida lühiselt, lühidalt sellest, mis toimub äh, Hispaanias, täpsemalt Kataloonias, kus on väga spetsiifiline ettevõtete struktuur ja see läheb kokku osaliselt sellega, mida te ütlesite, aga mitte kõigega. nüüd kõigepealt maksupoliitika, jah, puudutab väga teravalt VKE-sid, aga siis on veel kolm aspekti, mis teevad veel VKE-d eriliseks. jah, kõigepealt ligipääs finantsinstrum-, äh, äh, rahastusvahenditele, äh, ühtlasi ka energias maksumus, mis on tihtipeale kaks korda suurem, nii et ja seda just Lõuna-Euroopas, nii et siin on jah ühtlustamisest puudu nii et riigi ja regionaaltasandi vastutus jah, on siin loomulikult olulised aspektid. nii et Euroopa Liidul on siin väga palju ära teha. nüüd sektori suurus, eriti Kataloonias, tähendaks, et tegemist peaks olema ainult väikeettevõtetega, mitte väikeste ja keskmise suurusega, nii et see, seda, seda miljoni on siin küll ikka kohe väga vähe ja te rääkisite siin nendest klastrite ideedest ja sellest, kuidas nad saaksid äh, sellest võita, jah, nüüd üks punkt, mis mind väga huvitab, minu arvates peaks ikkagi siduma konkreetselt ähm, kutseõppe ettevõtetega ja just nimelt VKE-dega. sellepärast, et ilmselgetel põhjustel, kuna tegemist on väga väikeste ettevõtetega ning nad on kõik väga killustatult laiali pillutud igale poole, siis sellist äh, kutseõppeasutustega suhtlemist hetkel ei ole. nüüd äh, Junckeri investeerimiskava, mida hiljuti tutvustati, põhimõtteliselt äh, jah, vaatab siin õiges suunas, aga kui me vaatame siin seda, kui palju keskendutakse VKE-dele ja kui palju räägitakse suurtest investeerimis- infrastruktuuriprojektidest, siis on see küll vägagi paigast ära. ja kindlasti tuleb rääkida ka kohaliku ja regionaaltasandi omavalitsustest ja nende rollist VKE-de arendamisel, suur tänu! aitäh! aitäh kõigile kolleegidele! soovin lisada, et proua Joanna Drake on Maltalt pärit, ta õppis Maltal ja ka Brüžis ning on ka töötanud komisjoni esinduse juures Maltal, nii et VKE-de olukorra kohta on teil väga hea ülevaade, olete väga kogenud nii Malta asjades kui ka Euroopa Komisjoni töös. aitäh, aitäh lugupeetud äh, parlamendisaadikud, kõikide küsimuste eest ning elava huvi eest VKE-de vastu. muidugi pean piirduma põhiliste küsimustega, mis siin esitati. kõigepealt tahaksin alustada äh, Patricia täiesti õigustatud kriitikanoolest, mis puudutab rahastusinstrumente ning äh, seda, kuidas ähm, vahenduspangad või finantsinstitutsioonid äh, rahastust korraldavad. nii et tegemist ei ole ettevõtetega, kes otsivad aktiivselt VKE-sid, mis äh, vajavad rahastusvõimendust. kõigepealt pean ütlema, et meie oleme panku üles kutsunud äh, taotlema Euroopa Investeeringute Fondi raha selleks, et olla need, kes teevad VKE-dega kohalikul tasandil koostööd. meie Euroopa Komisjonis oleme Euroopa ettevõtlusvõrgustiga koostööd teinud ning pärast kahekümne aastast tööd alustame kahe tuhande viieteistkümnendal aastal tõeliste finantsnõustajate võrgustikuga. see ettevõtlusvõrgustik on Euroopa Komisjoni ning äriettevõtete, äh, regionaalsete äh, asut-, asutuste vahel selleks, et tagada VKE-d vajalike oskustega ning nõuga selleks, et VKE-d saaksid oma tööd tõhusalt teha, kuid see muidugi ei anna meile mingisuguseid garantiisid, et pangad teevad õiglasi riskihinnanguid nende projektide kohta, mida VKE-d neile esitavad, tegemist on siis VKE-dega, kes ei suuda öö, end rahastada läbi traditsiooniliste öö, rahastusvahendite, mida pangad pakuvad. ma tahaksin kasutada seda võimalust ka lubada teile, et me ise püüame tagada rohkem oskusi ja väljaõpet panga institutsioonidele, kelle ülesanne on kasutada finantsinstrumente ja nad peavad seega paremini oskama hinnata VKS-id. kui me räägime siin ähm, halduskoormusest ning põhimõttest, et mõtleme eelkõige väikestele, siis VKE-de väljajätmine regulatiivraamistikust, seda VKE-d ise ei toeta, VKE-d ei taha endale seda silti külge, et nemad on kõrvale jäetud. meil on VKE-de test juba olemas, komisjon püüab siin teha omalt poolt kõik, eriti nende teenistuste puhul, kes ei keskendu VKE-dele, kutsudes neid üles mõtlema selle peale, milline oleks veganitele keskendumise tõeline mõju ning meil on mõjuhinnangute suuniste läbivaatamine ja parlament arutas seda kahekümne seitsmendal novembril ning võttis vastu vastava resolutsiooni ja ka seal oli idee eelkõige tugevdada mõjuhinnangute tõsiseltvõetavust ja tugevat struktuuri. nii et Äh, peame keskenduma eelkõige väikestele ettevõtetele, meil peavad olema hästi rakendatud head suunised, siis peame tagama, et äh, läbi Refiti programmi vaatame ümber need õigusaktid, mis ei ole enam kooskõlas meie eesmärkidega. ma arvan, et see on õige tee selle asemel, et jätta VKE-sid uutest õigusaktidest välja. mis äh, puutub aga rohelistesse ettevõtlusvõimalustesse, siis meil on roheline tegevuskava, mis käivitati kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja mille eesmärk on anda VKE-dele paremaid võimalusi olla ressursitõhusamad ehk ähm, leida rohkem äritegemise võimalusi läbi roheliste turgude. me oleme kaasanud siia ka sidusrühmi ja rohelisi turge ning VKE-sid endid selleks, et tagada õiged sammud ning tagada ka see, et selle algatuse äh, sellel algatusel on positiivne mõju VKE-dele, meil on ka vaatlusrühm olemas selleks, et vaadata, kuidas VKE-d saaksid olla ressursitõhusamad ning siseneda rohelistele turgudele. riskikapital. siin tahaksin viidata veel kord COSME programmile, tõepoolest riskikapital on VKE-de jaoks olulisel määral puudu ja see on, mida me pakume välja ka väikeettevõtlusalgastuste äh, konsultatsioonides selleks, et äh, äh, riskikapitali paremini üles ehitada Euroopas riskikapitali instrumendid läbi koosme annavad häid võimalusi, loomulikult on tegemist piiratud rahahulgaga, kuid võimendusefekt SIP-i raames on olnud väga tähelepanuväärne, kakskümmend üks miljardit eurot ning ühest neljakümne euroni oli see võimendusefekt, äh, nii et see on olnud tõesti väga suur mõju. meil on samasugune mõju ette nähtud läbi COSME programmi, meil on ka solventsusreeglid, mis on ette nähtud äh, erainvestoritele ning ka kapitalituru liitudele, nii et äh, ma olen täiesti nõus sellega, et peaksime keskenduma sellele küsimusele ka vägivõtlusalgatuse raames, konsultatsioonid praegu käivad ning eh, ootame tagasisidet. meil on juba väga tagasi, väga palju tagasisidet olnud, kuid loodame veelgi rohkem seda saada. seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti sellest, mida me oleme teinud väikeettevõtlusalgatuse raames, on saanud väga positiivset toetust. Lõuna-Euroopa riigid mida me nende heaks ära teeme? kas me teeme midagi erilist nende jaoks? loomulikult on meil VKD algatus, mm, mida alles testitakse ja me kutsume liikmesriike üles kasutama osa struktuurifondidest koos teiste rahastusinstrumentidega ära selleks, et rahastada VKE-de strateegilisi investeeringuid. ma loodan, et see liigub õiges suunas edasi. Junckeri EFSI fond liigub samuti selles suunas ning ähm, SIP-i instrumendis ning ka Horisont kaks tuhat kakskümmend instrumendis on olnud Itaalia ja Hispaania osalus väga suur EFSI fond kutsub samuti liikmesriike üles investeerima VKE-desse läbi selle fondi, seda ei tohi unustada. ning see on kaasatud stabiilsus ja äh, kasvupakti klastrite strateegia. komisjoni plaanid kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks on, et klastrite strateegia püüab keskenduda potentsiaali ärakasutamisele esile kerkivates tööstusvaldkondades, kas toetades uusi tööstusharusid või muutes ümber olemasolevaid läbi regionaalse ja ka piiriülese regionaalse koostöö. meie arvame, et on alati võimalik toetada innovatsiooni läbi klastrite, ühendades suuri ja väiksemaid ettevõtteid oskuste kohta meie oleme sellest teinud ühe prioriteedi uues väikeettevõtluse algatuses. suhtlus, me ei saa kunagi öelda, et ähm, me oleme liiga lähedal kahekümne kolmele miljonile VKE-le Euroopas. me peame äh, Äh, suhtlema VKE-dega läbi erisaadiku, kes on ette nähtud läbi väikeettevõtluse algatuse, teeme VKE-dega tihedat koostööd ning äh, meil on nõustamiskeskused erinevates piirkondades, mille kohustuseks on ühendada VKE-sid ning äh, nende tegevust edendada läbi meie toetuse. aitäh, proua Patricia Kallan, kes õppis Iirimaal ülikoolis, erinevates institutsioonides ja Patricia on nimetatud ka kahe tuhande seitsmenda aasta eh, ettevõtjaks Iirimaal ning ta on teinud koostööd ka Iiri valitsuse nimel erinevate ühendustega. ja ta on eh, olnud aktiivne ka VKE-de ja ettevõtluskomitees, palun Thank you and again like Joanna. aitäh ning nagu Joannagi, ma üritan küsimused rühmitada. alustan kõigepealt tootmist puudutavatest küsimustest ja klastrist. sest nagu paljudes teisteski Euroopa Liidu liikmesriikides on meil VKI-d nihkunud põhiliselt eh, teenuste sektorisse, me oleme üritanud nüüd tootmist jälle stimuleerida. oluline oleks, et see, see tõesti eh, toimuks ettevõtjate endi juht, juhtimisel meil on IBAC assotsiatsioon, kes, keda meie omakorda kureerime ning me oleme üritanud saavutada ettevõtjate vahel informatsioonivahetust selles osas ja, ja siis selle, selle tulemi jõudmist riiklikesse komisjonidesse, kes valdkonnaga tegelevad. meil on õnneks riik üsna väike. samas hargmaised ettevõtted reeglina nagu meditsiinitehnika, ravimifirmad on klastritena teatud linnade ümber ning positiivne on see, et nad, nad on ise väga aktiivsed ning äh, julgustavad oma inimesi olema innovatiivsed ja, ja tulema välja uute algatustega. mis puudutab intellektuaalomandit, siis ähm, on tõenäoliselt mõistlik äh, hargmaiste ettevõtjate töötajatel asutada ka oma ettevõtteid ning luua uusi tooteid ja mis taaskord siis lähevad äh, sisenditena nende suurem emaettevõtja tegevusse. ettevõtjate seisukohalt nad tajuvad seda protsessi ja, ja neid toetusrahasid, mis liiguvad, olgugi et need tulevad kosmest rahadena, mis liiguvad läbi Iiri riigi. nii et äh, siin on, selles mõttes on eh, tegelikult praegu stardiraha osas märkimisväärselt rohkem raha kättesaadav just eh, tootmisega alustavatele ettevõtjatele kui teenustega alustavatele ettevõtjatele. mis puudutab nüüd regulatsiooni, meil toimus äh, töörühma istung sel nädalal Ühendkuningriigi OECD kolleegid osalesid, me oleme ENViga päri selles osas, mida Ühendkuningriik tegi. et kui me hakkame rakendama kohustuslikke mõõdikuid, mis on tõesti kohustuslikud, siis äh, siis on võimalik midagi saavutada, vastasel juhul äh, riigid midagi räägivad, aga reaalset tulemit ei ole. et äh, me me nõustume sellega, et meil on teatud regulatsioon ja me üritame nüüd äh, muuta sellest regulatsioonist tulenevate nõuete täitmine ettevõtjatele lihtsamalt, selgitada seda, kui see asi on arusaadav, on lihtsam seda täita. nii et me, me peaksime seda niimoodi võib-olla äh, hõlbustama. mitte tingimata nüüd mingite aktide kehtetuks tunnistamine, et ma ei taha öelda, et me nüüd oma öö, äh, töö töötamist reguleerivad õigusaktid tunnistame kehtetuks. aga näiteks kuna meil üks õigusakt selles valdkonnas on kehtestatud enne seda, kui e-post muutus üldkasutatavaks, siis nõutakse seal mingite tööaja nõuete, tööaja lehtede täitmist paber, äh, pabervormis ja nende lehtede säilitamist. nii et noh, näiteks niisugused asjad on asjad, mida on üsna lihtsalt võimalik muuta milleks ei ole vaja väga suuri arutelusid ja mis muudavad nõuete täitmise ettevõtjatele lihtsamaks. mis puudutab nüüd maksetega hilinemist, Joanna juba rääkis sellest, et komisjon korraldas seminari pärast kaheaastast kampaaniat, see seminar toimus paar nädalat tagasi. Iirimaal on keskmine maksete tähtaeg kuuskümmend kaks päeva. kui kriis algas, siis me tulime välja huviesinduse korras algatusega, et riik maksaks oma arved kiiremini ja oleks eeskujuks, nii et isegi kriisi ajal võttis riik endale kohustuse maksta oma arved viieteist päevaga ning äh, ning ka meie pangad võtsid sama kohustuse ja tegid seda, nii et seda on võimalik teha niisuguse prioriteedi seadega, kui nõustutakse sellega, on võimalik päris palju saavutada. praegu arutatakse, kas see peaks olema kolmkümmend päeva, see tähtaeg, aga paljud äh, suurettevõtjad on öelnud, et äh, nende lepingutes on juba sätestatud pikemad tähtajad, aga igal juhul me ei saa, Iiris, me ei, me ei saa öelda, et äh, me, et meil peab see tähtaeg olema kolmkümmend päeva, sest meil on avatud majandus aga kui kogu Euroopa Liidus otsustatakse, et see peab olema kolmkümmend päeva, kas siis maailm aktsepteeriks seda, kas hargmaised ettevõtjad muudaksid oma praktikat? no ma tõstatan need küsimused sellepärast, et me ei saa otsust, me ei saa lahendada niisuguseid asju riigiti või isegi ainult Euroopa Liidus, sest me ei taha ju kahjustada oma ettevõtjate konkurentsivõimet. aga sisuliselt seda on vaja, niisugust laiemat arutelu on vaja, et see probleem lahendada, jättes kõrvale need käitumisjuhendid ja äh, ja kultuuri äh, vastava praktika muutmise üritamised ja nii edasi. mis puudutab nüüd äh, oskusi ja, ja oskuspõhist lähenemist, siis eh, siin peavad asja juhtima ettevõtjad, riigid ei tea, mida täpselt ettevõtjad vajavad. mis puudutab rahastamismehhanisme, siis meil on näiteks eh, mehhanism, millest on võimalik rahastada ettevõtjate poolt paika pandud koolitust, ettevõtjad tulevad kokku, mingi sektori omad näiteks, mingi oskusega seotud võrgustik, panevad kokku programmi, sellele taotletakse Euroopa Liidust raha ja siis eh, on võimalik seda raha kasutada kas uute töötajate, oma töötajate või töötute koolitamiseks, aga seda on suhteliselt vähe protsentuaalselt praegu võrreldes üldise rahastamisega ja võrreldes vajadusega. põhiline muudatus seoses juhtimisega seotud koolitusega on on, on sisuliselt, et me, me peaksime inimestele kuidagi selgitama, et on asju, mida nad ei tea ja ja tagama teatud toetuse, sellepärast et nad turupõhist raha selle koolituse eest maksta ei jõua, VKE-sid ma mõtlen. mis puudutab nüüd äh, pankrotis, siis hiljuti me muutsime oma regulatsiooni, et nüüd on võimalik siis võlgadest vabanemine kolme aasta järel, varem oli kaksteist, aga igal juhul meil oleks siin vaja nende teise võimaluse andmise programmidega seoses märksa rohkem algatust. mis puudutab nüüd seda lähenemist, et, et ärialane niisugune läbikukkumine on, on lihtsalt õppetund, siis Iirimaal meil tegelikult niisugust lähenemist päris omaks ei võeta, et eh, see on pigem ikkagi negatiivne lähenemine neile ettevõtjatele, kes on põrunud. nii et siin on meil ikkagi väga palju veel vaja ära teha, et seda suhtumist muuta. ja kui me soovime, et Euroopa Liidus meie, meil oleks konkurentsivõime suurem, siis me peame selle küsimusega tegelema laiemalt mis puudutab ettevõtlust eh, vähemuste seas, siis eh, sihitatud programmid näiteks naistele või teatud vähemustele ja Equal programm, Euroopa Liidu programm, mis, eh, mida rakendati terves reas riikides, siis kui meil oli kakssada tuhat ettevõtjat Iiris, siis meie vastava uuringu tulemused osutasid, et, et ettevõtjad vajavad äh, niisugust konkreetset lähenemist alguses, aga pärast nad ei taha enam, et neid kuidagi eristatakse, et vot sina oled naine ettevõtja, vähemusettevõtja, nad tahavad, et, et neid äh, vaadataks samadel alustel koheldaks samadel alustel teistega, aga igal juhul alguses tõesti tasub programme sihitada ja see puudutab ka noori, lisaks vähemustele ja, ja naisettevõtjatele. mis puudutab head tava, siis äh, meie ähm, niisugused äh, meie edulood sageli on aru saa-, alguse saanud sellest, mida oleme, oleme näinud teistes riikides aga selle informatsiooni levitamine VKE-de seas on muidugi keeruline. informatsiooni meil on vaja, mis puudutab äh, nüüd äh, veebilehte, praegu klikkasin Kosme leheküljel, üritasime, üritasin leida informatsiooni Iiri kohta ja ma ei saanud sellele juurde, nii et nii et äh, niisugune noh, näide kohe, kohe võtta, kuidas asjad ei toimi, mis peaksid toimima. ning nüüd maksupoliitika kõik riigid, äh, siin on palju räägitud sellest, mida Iiri teeb, aga tegelikult paljudes teistes riikides pakutakse hargmaistele ettevõtjatele veel madalamaid maksumääru kui Iiris. ja samuti ka teadusuuringute ja tootearenduse rahastamist, rahastamisega seotud soodustused. nii et selles, mis puudutab äh, praegu meie äh, kolmekümneprotsendist äh, tulumaksu teenitud tulult. Ühendkuningriigis on see kümme protsenti, et sõltumatult sellest, kas see on mingi ettevõtte väärtuse tõus või mingi omandatud reaalne vara, mis müüakse. Our uh, guest speakers. aitäh mõlemale kõnelejale kõikide nende sõnavõttude ja märkuste eest ning aitäh ka väga asjalike vastuste eest. The next part of our hearing, SME access. järgmisena räägime VKD ligipääsust rahastusele, nii era- kui ka riigirahastusele ning annan sõna härra Gi Geldoffile pärast seda, kui arutasime VKE-d teemat nii lõuna kui ka põhjaosast lähtuvalt, siis tuleme Euroopa keskele ehk Belgiasse. härra Kiigeldov lõpetas tuhande üheksasaja üheksakümne esimesel aastal Solvee ärikooli Brüsseli Vabaülikooli juures ning ta on olnud kaasatud ka McKinsey ettevõttes ärinõustamisse ning ka Solvee ärinõustamisse. ta on olnud Belgia riskikapitali ja erakapitali ühenduse juht, kuid praegu on ta samuti veel kaasatud sellesse tegevusse. tahaksin nüüd andagi talle sõna. aitäh, esimees. okei, okei, that's better. Thank you, Mr. Agenda works. okei <laughs> okay. um,. First of all, I'd like. kõigepealt tahaksin tänada teid võimaluse eest et annate ka riskikapitali sektoris aktiivselt osalejatele sõna, sest ma arvan, et riskikapital on pikaajaliseks partneriks olnud mitte ainult idufirmadele, vaid ka VKE-dele, kui nad kasvavad. oluline on VKE-de puhul, kui nad kasvavad, ähm, edasi liikuda väärtusahelas. seepärast on mul hea meel, et on üha rohkem algatusi nii komisjoni kui ka parlamendi poolt. Äh, riskikapitali hakatakse tunnustama üha rohkem rohkem, see on ilmunud poliitikakujundajate radariekraanile. see on väga oluline, sest riskikapital ei ole võrreldav pankadega või teiste finantsinstitutsioonidega. riskikapital on omaette rühm ja selle peamiseks eesmärgiks on tagada omakapital. see on väga oluline, et tagame omakapitali ettevõtetele. väga oluline on et äh, riskikapitali koheldaks samamoodi kui panku. väike ääremärkus. Äh, riskikapitali ettevõtted investeerivad reaalmajandusse, meie ei kauple finantsinstrumentidega, keerukate toodetega, mida keegi enam pea ei mõista tänapäeval ning mis tekitavad palju probleeme. ei, meie investeerime reaalsetesse ettevõtetesse, tehnoloogiasse ja inimestesse. ma arvan, et see on oluline sõnum ja ma arvan, et see on oluline osa kasvavatest ettevõtetest ja nende teest just äh, juhtivateks ettevõteteks saamisel. riskikapital tagab väga palju rahastust, kuid ka pehmet rahastust, sest ettevõtetel on vaja ellujäämiseks piisavat omakapitali. ning lõpuks ma tahtsin öelda, et meie oleme pikaajalised investorid, kui me investeerime mõnesse ettevõttesse, ja mina osalen ühes biotehnoloogia ettevõttes, siis ähm, tihtipeale arendatakse selliseid ettevõtteid äh, mõnes ülikoolis välja töötatud molekuli põhjal, kus äh, meie peame lihtsalt ettevõttes tõestama pärast selle molekuli ähm, vajalikkust. Need meie jääme nende ettevõtete juurde kuueks kuni kaheksas aastaks, see tähendab, et me ei oota kiiret kasumit, vastupidi, me aitame neil ettevõtetel kasvada ja edukaks muutuda. mõned arvud, ma ei taha teid arvudega väsitada, ma arvan, et teil on väga palju ligipääsu eh, teabele, kuid siit näete, et riskikapitali eh, on investeeritud üle nelja tuhandesse ettevõttesse ning igal aastal investeerime seega nelja tuhandesse ettevõttesse riskikapitali äh, idufirmadesse, seemnefirmadesse ning ka hilisemas staadiumis olevatesse ettevõttesse ja siinhulgas on ka kasvuettevõtted. iga-aastane investeering, isekassalised investeeringud ja nii on see olnud viimase seitsme aasta jooksul, on vähenenud, see on, kuid ka kriisiaastatel on investeeringud jätkunud. Ehm, kriisiaastatel investeeritavate ettevõtete arv ei ole väga palju langenud kuid eh, eelnevalt eh, investeerisime keskmiselt üheksa koma kolm miljardit eurot iga-aastaselt ja nüüd see on langenud seitsmele miljardile. ambitsioon on vähenenud. mitte kõik ettevõtted ei ole sobivad riskikapitali investeeringuteks. meie oleme suunatud eh, ühele konkreetsele turusegmendile Te näete siin slaidi keskel, et peamised investeeringud, peamine osa rahast on IKT ettevõtetesse suunatud ning viimase viie kuni kümne aasta jooksul oleme investeerinud äh, just rohelisse tehnoloogiasse või puhastesse tehnoloogiatesse, mõnikord on raske neid eraldada üksteisest ja mõnikord on raske välja tuua ettevõtteid, mis äh, investeerivad puhtasse tehnoloogiasse, sest äh, tihtipeale on need ettevõtted osa äh, teistest ettevõtetest, kuid see segment muutub üha olulisemaks. Te näete ka et, et üheksakümmend protsenti ettevõtetest, mida me toetame, ähm, on vähem kui saja täistööajale taandatud töötajaga. ja kasvusegment on väga oluline kuid äh, siin investeerime suuremates ettevõtetesse, aitame ettevõtetel jõuda järgmisele tasandile, nii et nad saavad äh, palgata mitusada töötajat juba. ning lõpuks riskikapital ei tegele mitte ainult algsete investeeringutega. meie investee-, kui me investeerime ühe miljoni ettevõttesse, siis tagame kaks miljonit edasisteks investeeringuteks, selleks et ettevõtted toetataks kogu tema elutsükli jooksul, sest kasutu on luua uusi ettevõtteid, uusi väikeettevõtteid, kui ei ole edasist rahastust. see on osa praegustest probleemidest, mida me enda ees näeme kaks punkti, mida ma juba mainisin, seega rahastus ei ole on oma äh, kapital ning tagab olulise võimenduse ettevõtetele. Mm, see aitab ligi meelitada pehmet rahastust. Äh, riskikapital tagab riiklikul ja Euroopa tasandil ligipääsu erinevatele programmidele ja toetustele, mis on väga oluline, kui tegeletakse innovatsiooniga. see suurendab ettevõtete suutlikkust laenu võtta ning see meeletab ligi ka e, ülemere investoreid. me ei ole veel sajasse ettevõttesse investeerinud, kuid isegi praeguse portfelliga ligi, meelitame ligi Jaapanist, USA-st investoreid. meil on vaja investoreid kohalikul tasandil. see on ainuke võimalus, kuidas ligi meelitada ehm, välisinvestoreid, sellepärast on meil vaja elavat riskikapitalitööstust. riskikapital, nagu ma ütlesin, ei ole pangad. kui te lähete panka ja soovite raha laenuks võtta, siis mida pank teeb, ta vaatab, kas ettevõte on võimeline laenu tagasi maksma, kas ta on selleks võimeline, sellepärast et loomulikult pank ei soovi tekitada probleeme läbi tagasimaksmata laenude. riskikapitalitööstus vaatab aktsiaomanikke. meie keskendume äh, nendele ettevõtetele, mida me tunneme. mina olen IKT-sse olnud kaasatud viimase kahekümne aasta jooksul, me teame, millised on probleemid äh, ja mil määral ettevõtted on võimelised toimima. meil on laialdane investorite võrgustik, kes ähm, on kaasatud investeerimisse ning tänu sellele ekspertiisile saame anda nõu ettevõtetele, olla toetajateks, ämmadeks, kuid me ämmad annavad alati nõu eh, ettevõtete huvides. meie kohustus on anda nõu ja toetada neid ettevõtteid, eh, kes on võimelised liikuma kõige paremate tulemuste suunas. seega, lugupeetud kuulajad, arvan, et on väga murettekitav, kui me näeme, kuidas riskikapital on vähenenud viimaste aastate jooksul. riskikapitali rahastust on üha vähem. osaliselt on see meie süü, me ei ole olnud väga selgesõnalised ning meie investeeringud ei ole ka andnud alati kõige paremaid tulemusi. kuid äh, poliitikakujundajad ei ole samuti olnud alati abiks. loomulikult on teil oma poliitiline agenda, te tahate investoreid kaitsta, te tahate finantssüsteemi stabiilsust, see kõik on väga loogiline ja mõistlik, kuid selle, kuid läbi nende reeglite tekitate ka äh, kahju läbi Basel kolme kapitalinõuete direktiivi läbi Solventsus kahele. kes riskib ühiskonnas on alati riskid, riskivaba ühiskonda ei ole olemas. ja riski, kapitali risk on väga oluline, muidugi tagame üha rohkem rahastust läbi erinevate mm, allikate, Euroopa Komisjoni, Euroopa Investeerimispanga, äh, selles ei ole midagi halba, kuid see moonutab turgu teatud määral ja nüüd oleme Euroopas olukorras, kus äh, näiteks investeerimispank on Prantsusmaal otsustanud rahastada teatud fonde ja teisi mitte mitte äh, ja seega juhivad nad täiesti meie äh, finantssektorit ning nüüd tahaksin äh, lähe, anda teile paar ideed selle kohta, mis minu meelest oleks vaja ära teha, ma ei ole mingisugune poliitik, kuid ma arvan, et me peame lihtsustama ettevõtlust ja riskide võtmist me peame julgustama noorte inimeste huvi teaduse, tehnoloogia ja inseneriteaduse vastu. tihtipeale nähakse ettevõtjaid äh, ainult petturitena ja rahast huvitatutena. me peame äh, seda muutma ja me peame ka riskide vältimise tendentsi muutma. me peame kohtlema mm, omakapitali omaette vara klassina ja viimane punkt on see, et me ei tohi rahastust usaldada ainult äh, avalike rahastajate hoolde. loomulikult äh, saavad äh, finantsinstitutsioonid endiselt äh, rahastada ettevõtlust, kuid kui me kasutaksime ära pankades olemasoleva raha, siis oleks see väga suureks äh, rahasüstiks ettevõtetesse. ja aitäh teile! aitäh selle väga huvitava ettekande eest! ning äh, Oliver Kaida, nüüd tema on ka Belgiast ning ta on Euroopa crowdfunding äh, võrgustiku esindaja ja esimees ning ta on samuti puutunud kokku mikrofinantseerimisega, riskikapitaliga, sotsiaalse ettevõtlusega nii, nii kommerts- kui mittetulunduslikus sektoris nii Euroopas kui Ameerika Ühendriikides ning ta on olnud varem ka ajakirjanik. mis on väga palju lubav ning ta on lõpetanud Solveigi äriülikooli ning õppinud nii Saksamaal kui Ühendkuningriigis Londonis. palun, teil on sõna. aitäh, härra esimees! ning suur tänu mind kutsumast siia ning andmast mulle võimalust esineda teie ees väga palju on juba öeldud ning äh, õigupoolest on raske siia mm, midagi põhjapanevat lisada, välja arvatud mõned detailid. kõigepealt härra Pusekile äh, tahtsin öelda, et äh, sisuliselt me räägime siin Euroopa poliitikute läbikukkumist, sest kahekümne aasta jooksul ei ole edasiliikumist toimunud. ning professor Tšumiga kohtusin, kes juba Lissaboni protsessi ajal Äh, juhtis tähelepanu selle programmi puudustele, nii et kui nüüd praegu hakatakse koostama vahearuannet äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend programmi osas, siis äh, oleks mõistlik tõesti midagi muuta. mul on väga hea meel, et umbes kolmandik komisjoni liikmetest on täna kohal, kuulamaks arutelu teemal, mis puudutab viitkümmet protsenti meie tulust, seitsekümmend protsenti meie tööjõust ning üheksakümmend protsenti meie äh, ettevõtjatest. nii et loodame, et selle arutelu tulemusena õnnestub natukene rohkem tähtsustada VKE-de teemat. aga meie räägime praegu VKE-de rahastamisest ning mina räägin paljude investorite abil rahastamisest, crowdfunding. ning härra Keldov rääkis osaliselt juba sellest teemast. juurdepääs rahastamisele tuleb meil kahel tasandil, kõigepealt äh, siis äh, kapitaliturgudelt, siis investeeringuid omakapitali ning pankadelt laenukapital. kui te olete kunagi kokku puutunud ettevõtlusega, siis te teate, et et äh, siis omakapitali investeeringud on, on aktiva poolel ja võl-, võlad on passiva poolel. härra Kildov rääkis natukene arvudest juba, vaadakem meie kapitaliturge nüüd Euroopadel. meil, Euroopas, meil on börsid kapitaliturud, mis eh, ei ole likviidsed, ei anna VKE-dele eh, rahastust, välja arvatud siis, kui on juba käive mingi viiskümmend miljonit eurot või niimoodi. meil on nüüd teised täiendavad eh, endised kapitaliturud, mida samuti ei ole võimalik kasutada VKE-dele. nii et järgmine paremuselt lootus meile ongi äh, riskikapital ja me kuulsime, kui raske on riskikapitalil praegu toimuda, toimida. ja edasi tulevad nüüd äh, äriinglid, ingelinvestorid. ja ja nendel samuti on äh, teinekord osades riikides väga raske investeerida väikeettevõtetesse. kui me võtame nüüd need äh, need kaks rühma ette, kaks rühma investoreid investeerivad meie VKE-desse, äh, siis äh, nad võib-olla suudavad investeerida kümnesse tuhandesse ettevõttesse aastas, mida on üsna vähe. võib-olla investeerivad nad kokku kümme miljardit aastas meie VKE-desse aga samas, kui meil on Euroopas kakskümmend miljonit VKE-d, siis äh, loomulikult on need investeeringud ebapiisavad. et kui te usute, et sellest jätkub, siis ma ütlen, et te olete rumalad lihtsalt meil peab olema kuskilt veel äh, raha tulemas. sest riskikapitalist ei, ei anna teile ju raha siis, kui te lihtsalt ütlete, et ma tahan nüüd hakata ettevõtlusega tegema. ei, ta annab raha teile siis, kui teil on konkreetne äriplaan, millel on perspektiiv ja ülejäänud raha tuleb siis inimestelt, kelle, keda me nimetame sõbrad, pereliikmed ja lollid, kes äh, kes panevad hüpoteegi oma varale ja annavad teile sellest laenu ja sisuliselt seavad ohtu oma pere tulevikku. ning sageli kukuvad läbi, sest paljud need investeeringud kukuvad läbi, edukad ettevõtjad ütlevad teile, et jah, teate, ma pidin kümme korda proovima, enne kui mul edukas ettevõte õnnestus. ja niisugune on reaalsus ja seetõttu see, mida meil vaja on, on läbipaistvad kapitaliturud, millelt ettevõtjatel oleks võimalik raha saada ja need peavad olema turud, kus ei ole ainult institutsionaalsed investorid, sellepärast et neil on väga ranged reeglid kuhu, selle kohta, kuidas nad saavad investeerida, vaid seal peab olema, sinna peab olema juurdepääs ka inimestel, kes on nagu teie ja mina. Teil on võimalus investeerida ju väike, väikeettevõttesse, kes teie hinnangul kellel on mingi toode või teenus, mis muudab meie ühiskonna konkurentsivõime, võimelisemaks, parandab sotsiaalset keskkonda või mis iganes, te võite investeerida ka tuhat eurot sest äh, enamus inimesi meil tegelikult mõistab riske meie ühiskonnas. näiteks ka elamu ostmine on investeering, mis on seotud riskidega ja nii edasi. Nad saavad aru äh, sellest, et risk on seotud kohuga läbi kukkuda. ning siin tulebki nüüd paljude investoritega investeerimine, mis on asi, mis on hoo sisse saanud just viimase viie aasta jooksul Euroopas ning äh, praegu investeeritakse siin umbes kaks miljardit eurot aastas VKE-desse e ja samuti ka tarbijalaenudesse kaks miljardit aastas, ilma mingi igasuguse riigi abita. Äh, in-, riskikapitalistid saavad riigilt ikkagi mingit toetust, kuni nelikümmend protsenti, aga siin on meil nüüd paljude investoritega invest-, äh, sektor on sektor, kus siis investeeritakse nii omakapitali kui tehakse laenuinvesteeringuid, mingit eh, riigi toetust ei ole või on väga-väga väike, eh, need investorid ei ole eh, kvalifitseeritud kui institutsioonilised investorid, ei ole kvalifitseeritud kui ingelinvestorid ega riskikapitali investorid ja ometi on viie aasta jooksul kuskil pegu kolmkümmend miljardit eurot investeerinud ning riskikapitalifondidel läheks selleks kümme aastat. miks inimesed seda teevad siis? sellepärast et äh, see on äh, tõhus, inimestel on suhteliselt lihtne otsuseid teha, investeeringuid saab teha lühikese aja jooksul, saab ära kasutada teiste teadmisi, paljud äh, tehingud tehakse paralleelselt institutsiooniliste investorite tehingutega, see tähendab, et saab ära kasutada hoolsusuuringuid, mis on tehtud institutsiooniliste investorite poolt ja, ja, ja siis eh, niimoodi on võimalik neid riske vähendada. riskid jäävad loomulikult alati eh, ja me peame siis üritama tagada, et, et inimestelt raha välja ei petetaks. aga see on ka osa elust, paratamatult juhtub niikuinii ka seda, seda on juhtunud kõigis sektorites ja juhtub kindlasti ka panganduses, eh, riskikapitali sektoris, ju juhtub ka poliitikas. mida meie peame tegema, me peame aru saama, et inimesed, kellel on mingi sissetulek, kellel on niisugune tasakaalustatud elu, et nad saaksid teha investeerimisotsuseid. me peaksime saama nad, nad ka investorite hulka, et oleks võimalik saada vajalikud tagatised, kas läbi pangasüsteemi, läbi muude süsteemi, aga niimoodi on meil võimalik mobiliseerida kapital, mis praegu on lihtsalt hoiukontodel. ja seda kapitali on meil vaja oma majanduste rahastamiseks kui me EAF-i või Kosmo, Kosme peale lootma jääme, need on väga head programmid, aga nad on programmid, mis on orienteeritud tõesti kiiresti kasvavatele, olemasolevatele juba ettevõtjatele, mis on väga spetsiifiline nišš, nii et see meie majandust suuresti edasi ei liiguta, aga paljude investoritega investeerimissektor on sektor, kus siis sisuliselt on tekkinud omaette turg. turg, mis toob kokku ostjad ja müüjad nõudluse ja pakkumise. me peame seda lihtsalt natukene formaliseerima, meil on juba koostöö ingelinvestoritega, börssidega, pankadega, riskikapitalistidega. sisuliselt on meil siin eraldi niisugune toode, millel on oma struktuur, millel on teatud teabeeelised ja mis loob väärtust et mõelge näiteks kümne tuhande eurostele laenudele, VKE-dele, et panga, pangal oleks sellise laenu andmisega seotud kulud väga suurud, suured. aga kui meie saame nüüd selle protsessi digiteerida, siis eh, sisuliselt õnnestuks meil eh, seda laenu anda märksa tõhusamalt, väiksemate kuludega ja kiiremini. nii et eh, minu hinnangul on see äärmiselt oluline ning õigupoolest me ei peakski seda arutelu siin praegu pidama, see asi juba toimib sõltumata sellest, kuidas või kas te seda reguleerite. sest eh, digitaalne revolutsioon muudab meie elu kogu aeg, iga päev. ning võib-olla finantsteenustesse jõuab see viimases järjekorras, aga kui te lähete praegu näiteks jaemüügiturule ja küsite, kuidas on seda mõjutanud Amazon või eBay, siis te näete, kuidas, kuidas see see, see mõjutab meie suuri varasemaid jaemüüjaid, nii et digitaalrevolutsioon on siin juba mõju avaldanud ning täpselt sama nüüd ka finantseerimisturul me, me oleme varsti nii kaugel, kus neid finantseerimistehinguid saab teha puhtalt digitaalselt ning paljude investoritega investeerimissektor on üks nendest tõusvatest sektoritest, nii et äh, ma, ma julgustan teid mõtlema erinevalt siin kodanike rollist, erinevalt investeerimisriskidest ning äh, kui äh, kui te mõtlete nüüd juurdepääsust rahastamisele, ärge mõelge eraldi näiteks paljudele investoritele investeerimisallikana või riskikapitalist, riskikapitalistidele, vaid mõelge üldiselt kogu sektorile ja ja mõelge maksusoodustustele, mis on seotud investeerimisega, et, et tekiks olukord, kus inimesed, kui nad on investeerinud, et, et neid ei karistataks selle eest näiteks, et kui nad läbi kukuvad või et näiteks kui inim-, kui nad investeerivad kümnesse ettevõttesse, millest viis äh, põruvad, siis, äh, siis peaks kuidagi olema soodustatud see, et nad saavad oma raha tagasi nendest viiest, mis, äh, millel läks hästi. edasi on meil vaja koolitust. koolitus algab juba noorest east, kolme kuni viieaastasest vanusest, kus siis saaks lastele seletada, mis on ettevõtlus. kui me vaatame statistikat, mida avaldavad meie äh, keskpangad siis, siis nelikümmend kuni nelikümmend viis protsenti meie kodanikest ei suuda isegi intressiarvutust läbi viia. ja kuidas me siis, kuida-, kuidas need inimesed siis praeguses, praeguses elus hakkama saavad? me peame sisuliselt üles kasvatama uue invest-, investorite põlvkonna. ning peame mõtlema ka riigi rollile rahade eraldamisel. ma ei usu, et riik peaks olema põhiline rahastaja. riik peaks ütlema, et jah, meil on niisugused kaasrahastamisstrateegiad, et kui teie, kui turg on määranud mingi või, või leidnud, et mingit ettevõtmist tuleks rahastada, siis me võime seda kaasrahastada. ja, ja seda, nende otsuste tegemise võiks usaldada ingelinvestorite või riskikapitalistidele. aitäh! suur aitäh! me oleme nüüd tulnud tõesti tagasi maa peale siin pärast teie kõnet ja nüüd annan sõna meie raportöörile härra De Bakkerile. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh ka kahele esinejale, keda ma tunnen ise isiklikult üsna hästi ja nad on siin tõesti kirglikult rääkinud sellest, kuidas tuleks mõistlikult riske võtta ja seeläbi tagada äh, innovatiivsetele ettevõtetele, VKE-dele ka ettevõtluskeskkonda, mida neil vaja on. Te rääkisite just nimelt erasektori investeeringutest, erainvestoritest, see on jah, tõesti väga oluline. Euroopa Parlamendis räägitakse muidugi palju sellest, mida tehakse avaliku sektori rahaga, jah, seda saab kasutada aluseks, aga tegelikult tugineb ettevõtete tulevane kasv ikkagi erainvestoritel. nii et ma toetan teid selles täielikult, mul on teile siiski paar-kolm küsimust. kui ma ettevõtjatega suhtlen, siis Äh, kurdavad nad ikka jälle selle üle, et neid rahastavad vaid pangad. aga seda tihtipeale sellepärast, et ettevõtjad ise kas ei ole piisavalt avatud teistele võimalustele või ei ole nendest ka teadlikud, nii et äh, ka äh, ettevõtjates peab toimuma muudatus, loomulikult mitte ei tule nüüd asendada laenuvahendeid, aga saab ka lisarahastamisvahendeid näiteks omakapitali investeeringutest ja äh, Äh, riskikapitalist ja nii edasi, tuleks ka selgitada, milline on selliste äh, ühisrahastamise, riskikapitalifondide ja muu sellise väärtus. Gi, sa rääkisid keskkonnasõbralikust äh, majanduskasvust ja puhastest tehnoloogiatest, see on valdkond, millele tuleb järjest rohkem tähelepanu pöörata, kas investeerimiskeskkond on praegu nende ettevõtete kasvusse ka piisavalt stabiilne, kui me vaatame näiteks biotehnoloogiaid, siis ja äh, see on kindlasti tulevikku vaatav sektor, kas sama käib ka puhaste tehnoloogiate kohta. sinna sektorisse on kindlasti vaja hoopis rohkem investeeringuid ja viimane küsimus käib ühisrahastamise kohta, jah, ikka jälle räägitakse sellest, et see on kõik väga tore, aga see ei ole tegelikult ju mitte investeering omakapitali nagu riskikapit-, riskifondide puhul kas on ühisrahastamise näiteid ka näiteks ähm, uutes, äh, uute tehnoloogiate puhul või puhaste tehnoloogiate, puhastesse tehnoloogiasse, nii et kas sinna on ka ühisrahastamise kaudu õnnestunud investoreid tuua? suur aitäh ja nüüd on sõna meie variraportööril härra Paul Rüübikul, palun. ja recht herzlichen Dank. aitäh usun, et eh, te näitasite meile suunda väga selgelt. olen eh, naisingeli investorite osas esitanud ka vastava muud-, muudatusprojekti. et eh, äkki oleks võimalik, meil on vaja ju head tava, meil on vaja häid näiteid ja seda me ei saa ilma eeskujuta, kes näitavad meile, kuidas praktikas see toimib, näiteks ütleme, ingelinvestorite osalus ühisrahastamises, mida oleks võimalik dokumenteerida, mida oleks võimalik kasutada näitena, esitleda avalikkusele ja et, et oleks keegi inimene, kes saaks rääkida, et jah, vaadake, niimoodi see, see toimib, ma olen valmis investeerima tuhat, kümme tuhat eurot, mis iganes, ja need teised võiksid kaasa lüüa, aga mina olen vastutav nüüd selle eest, et asi oleks läbipaistev. see läbipaistvus on oluline ning ning kõik see oleks avalikkuses niimoodi jälgitav, et tõesti selle tulemusena tekib mingi toode või, või teenus, mis on lõppkokkuvõttes edukas loomulikult tuleb siin mõelda ka sellele, kuidas, kuidas riski võtmise eest seda tasu on võimalik siis välja saada. niisugune motivatsioon või stiimul, et missuguse stiimuli sa-, saaks nii tekitada. et kuidas siis, kuidas meil on olukord, kus siis äh, lotosse inimesed on valmis investeerima, kunagi tagasi midagi ei saa, või või siis äh, saavad äh, mingi ükskord saja aasta jooksul miljoni, samas kui loto omanik teenib suurt tulu. aga nüüd me peaksime selle ümber pöörama, me oleme näinud reklaami sisuliselt ju, et kuidas riigid reklaamivad, et investeerige meile, maksame teile kolmkümmend protsenti teie investeeringust tagasi. võtame nüüd selle Junckeri kava, kolmsada viisteist miljardit, me oleme valmis selle panema investeeringutesse ja siis öelgem, et Euroopa maksab nüüd kolmandiku tagasi. ja see tähendab, et kaks kolmandikku finantseeritakse avaliku erasektori partnerluses. kui me keskendume VKE-dele, siis oleks see üks lahendus, mis meid võiks tõesti edasi viia. tänan teid, raportöörid. Teile esitati palju küsimusi, palju küsimusi esitati ka eelmistele esinejatele ja need juba vastused ka said. nii et nüüd üks sõnavõtusoov veel, palun. Immediately. Obrigado, senhor presidente. Eh, é uma pergunta um pouco suur tänu, härra esimees, mina esindan täiendava küsimuse, ma tahaksin tänada esinejaid väga heade ettekannete eest, me räägime täna VKE-de rahastamisest. selliste VKE-de rahastamisest, kellel on ka toode, või uus toode, mida turule tuua või igal juhul toode, mida turgudel müüa. me ju teame, et tegelikult äh, tooted äh, aeguvad järjest kiiremini ja kui ettevõtted äh, tahavad olla jätkusuutlikud ka pikemas plaanis, peavad nad pidevalt oma tooteid uuendama. nii et niipea, kui nad on ühe tootega välja tulnud, peavad nad hakkama mõtlema juba järgmise toote peale, sest et toodete elu iga on väga lühike, nii see innovatsioon käib. suurettevõtetes on see töö juba piisavalt keeruline, aga VKE-des veelgi rohkem. nii et kuidas siis nüüd siduda ühisrahastamine, erinevad rahastamisviisid ja innovatsioon äh, kõik kokku nii, et see töötaks, jah, VKE-de jaoks on erinevaid mehhanisme juba loodud, aga meil peab olema selline struktureeriv mehhanism, mis soodustaks innovatsiooni. ja mis võimaldaks lõppkokkuvõttes võib-olla taotleda ka patente. nüüd, kui te soovite midagi lisada või rääkida veel erasektori ja avaliku sektori rahastamisest VKE-de puhul ja veel loomulikult vastata ka küsimustele, siis palun, teil on see võimalus. jah, tänan, esitati mitu küsimust. kõigepealt ma tahaksin üle kinnitada paari asja, mida ma siin kuulsin lisaks äh, panga laenuvahenditele on ka teisi rahastamisvahendeid ja nende tähtsus peaks olema kõigile selge, ingelinvestorid, riskikapital, see on justkui nagu süstiks väikse bakteri elus organismi selleks, et ta ikkagi äh, ärksana püsiks, nii et alguses võib-olla teeb see küll selle organismi veidi haiglaseks, võib-olla tõuseb ka väike palavik, aga lõppkokkuvõttes äh, saab organism ju terveks. ja just nimelt äh, niimoodi riskikapitalifondid äh, toimivadki. nüüd see clean tech tööstus, ma ei ole küll iseenesest selle valdkonna ekspert, aga mulle tundub, et äh, selles sektoris ollakse üsnagi keerulises seisus, jah, see on väga suurte, seal on vaja väga palju kapitali ja äh, osalt tuleb see avalikust sektorist, aga äh, Äh, mitte ainult ei tule sinna need rahastamisvahendid kohale viia, vaid tuleb ka õigesti otsustada, et millist tehnoloogiat rahastada. päris selge ei ole, kuidas riskikapitalifondid oma investeeringud ka tagasi teenivad. nüüd, mis puudutab eeskujusid, jah see on loomulikult väga tähtis, mitte ainult äh, Belgias, vaid ka laiemalt äh, EVCA-s või ka ingelinvestorite võrgustikus, meil on nüüd juba konkreetseid näiteid ettevõtetest ja raskustest, mille nad on pidanud ületama. nii et põhimõtteliselt kõnnivad nad justkui miiniväljal ja nüüd, kui ma vaatan, milline on meie investorite baas, jah, meie loomulikult äh, ei investeeri sinna saja euro kaupa, vaid ikka miinimum pool miljonit. aga meie oleme just nimelt suunatud nendele ettevõtetele, kes on juba edukad, kes on põhimõtteliselt juba kuhugi jõudnud Need on ettevõtted, kes mõistavad, mida me teeme ja nende jaoks oleme me valmis ka kapitali välja käima ja kui nüüd äh, ühisrahastamise kaudu teha seda teisel, ähm, teises mastaabis, kus me ei räägi võib-olla miljonitest, siis tooks inimesed oma mugavustsoonist välja. ja paar näidet selle kohta on olemas juba ka väga head näidet ja parlament tegelikult saaks ka aidata sellega kaasa, et inimesed oleksid teadlikud sellistest positiivsetest näidetest. Oliver rääkis ka just samast teemast ja ka mina näen siin tõelist võimalust koostööks avaliku ja erasektori vahel äh, nüüd, kui turgudel usutakse, et üks projekt võiks osutuda edukaks ja siis nendesse projektidesse süstida natukene avalikku raha, siis ilmselt läheks meil paremini uute ideedega tulevikus. ma ei usu tegelikult seda, et erasektori või erainvestorite raha asendataks kuidagi avaliku sektori rahaga nagu viimane kõneleja ütles, siis loomulikult on nii ettevõtetel kui ka toodetel oma elutsükkel ja äh, riskifondides ning ähm, ka ingelinvestorid saavad sellest väga hästi aru ja kui nüüd tegemist on juba küpsema ettevõttega, mis on mõnda aega kasvanud, siis peagi jõuab ta lihtsalt tippu ja enam midagi teha ei ole, edasi areneda ei saa ja siis tekib äh, siis algab allakäik ja see on ka täiesti loogiline ju äh, IKT sektoris, kus kõik areneb väga kiiresti, sama käib ka, ka bioteaduste kohta, uued ravivõimalused ja nii edasi, nii et neid, neid riskikapitali on vaja, ingelinvestoreid on vaja selleks, et kui see ettevõte on nüüd äh, sattunud sellesse allakäigufaasi, siis äh, rahastada uute toodete, uute, äh, uid ideid ja siis jällegi hakkab ähm, ülesmäge minema asi, nii et see ongi just nimelt see bakter, mis sinna süstitakse. loomulikult inimestele ei meeldi mugavustsoonist välja tulla, aga ma arvan, et kui me suudame nüüd ühendada Äh, erasektori ja avaliku sektori jõupingutused investeeringute näol, siis äh, ootab meid suur innovaatiline tulevik, milles suudame me luua ka jätkusuutlikke VKE-sid. palun. jah, ma tahaksin ka kiirelt läbi võtta küsimused nüüd kõigepealt äh, riskikapitali kohta käib teadlikkuse tõstmine, komisjon on selles osas juba päris palju ära teinud, nüüd mis juhtub, on see, et iga aasta lõpetavad uued inimesed ülikooli ja nad on võib-olla õppinud küll majandust ja natuke VKE-de rahastamist, aga riskikapitalist ei tea nad ikkagi mitte tuhkagi ja paljud ei ole õppinud ka midagi insenerluse valdkonnast ega muust, ühesõnaga koolis ja seda õppida ei ole võimalik äh, ei teada, teata ju kooli lõpetades, mis on risk, kuidas hallata laenuvahendeid ja nii edasi, nii et jah, sellega me peame tegelema ja, ja seda julgemalt. nüüd ühisrahastamise kas ne-, ühisrahastamine, kas see on ka tulus, jah, loomulikult, esi-, siin on neli erinevat varianti, tihtipeale tehakse seda võib-olla nii-öelda heategevuslikult, sellepärast et äh, lihtsalt inimene tahab näha, et miski saaks teoks. ja võib-olla siis vastutasuks saab natukene mingisuguse toote, nii et see on justkui nagu ettemüük. Need ei ole investeeringud, see on lihtsalt jah, rahastamine, ma lihtsalt annan raha selleks, et üks idee saaks teoks. nüüd edasi on ka äh, investeeringud omakapitali seda ühisrahastamise kaudu, tihtipeale on selleks äh, eraldi äh, formaat, siis eraldi ettevõte luua, luuakse selleks ja kui nüüd ettevõte on edukas, siis teenib sellega tagasi, aga investor peab mõistma, et ilmselt see ettevõte ei arene edasi nii kiiresti, nagu talle meeldiks nii et palun olge ettevaatlikud ikkagi seda tüüpi investeeringutega ja siin pöördume tagasi just nimelt informeerituse juurde. nüüd jah, loomulikult ühisrahastamine ja, ja laenuvahendite kasutamine töötab ühisrahastamise puhul väga hästi, muuhulgas näiteks ähm, puhaste tehnoloogiate puhul näiteks Pariisi linngi on ühisrahastamist äh, kasutanud, nii et see juba toimib ja see võib osutuda ka tulusaks. ingelinvestorid äh, samuti kasutavad ühisrahastamist, nad ei ole küll alati kuigi ähm, valmid rääkima sellest, mida ja täpselt nad rahastanud on ja kuidas, aga European Business Angel Network juht, aga tulevad varsti ka meie konverentsile, sellepärast et nad mõistavad, et äh, nii riskikapital kui ingelinvestorid kui ühisrahastamine, kõik käivad ikkagi käsikäes, nii et jah, siin on midagi avalikult äh, vaja ära öelda. Euroopa Komisjonist küll kedagi ei tule, Euroopa Parlament ka mitte, paraku nüüd, äh, kuidas ähm, stimuleerida väikeinvestoreid investeerima, nii et seda saab ilmselt teha äh, sellega, et neil on tõeline võimalus oma raha tagasi teenida või siis midagi äh, maailmas muuta, nii et alati tegelikult ei olegi küsimus mitte raha teenimises ja tegelikult me peaksime äh, nüüd lahti ütlema sellisest äh, arusaamast, et isegi, et justkui finantsturgudel kõik otsused tehakse lihtsalt selleks, et midagi teenida. Äh, tegelikult on siin alati ka emotsionaalne külg. nüüd äh, toodete eluiga, jah, see on ka omaette teema, mul ei ole siin mingit konkreetset lahendust, kui te tahate taotleda laenu ettevõttele pangast, siis tuleb teha läbi teatud protsesse, samamoodi käib ka riskikapitaliga, paari aasta tagant tuleb see protsess jälle läbi teha ja see võtab aega, ühisrahastamine samamoodi, see võtab aega, tuleb ehitada üles terve kampaania, see ka maksab, tuleb paari aasta jooksul mitu korda proovida erinevates ühisrahastamisplatvormides, enne kui edukaks osutute, aga ikkagi suhteliselt väikeste jõupingutustega on võimalik saada natukene raha siiski ja jah, tegeleda siis innovatiivsete toodetega. aga kõigele meil lahendust ei ole avaliku sektori nii-öelda toetusfondid, mida siin mainiti, jah, meil on näiteks Ühendkuningriigis olemas business, British Business Bank, nii et saab VKE-sid rahastada läbi ühisrahastamisplatvormide ning siis lisaks avalikust sektorist tuleb midagi juurde. ja see on jah, väga hea mõte, nii et turg lõpuks otsustab, millist ettevõtet peaks rahastama ja siis ähm, avalikust sektorist tuleb sinna lisaraha. intellektuaalomandi probleemid, jah, need on täiesti õhus. kõik ettevõtted ei saa Ähm, kasutada ühisrahastamisvõimalust, sellepärast et siis peab väga avalikult rääkima sellest, mida ettevõte teha tahab. see ei tähenda nüüd ilmtingimata, et keegi hakkab kohe seda ideed varastama, aga ikkagi ähm, konkurendid on ju ka sealsamas. nüüd teiselt poolt, kui vaadata tõesti innovaatilisi ideid, mis on meie ühiskonda mõjutanud viimaste aastate jooksul, siis äh, nendega ei äh, kaasnenud tegelikult intellektuaalomandit. nii et kui me vaatame nii et on selliseid leiutisi, mis on muutnud meie maailma ja tegelikult intellektuaalomandi alla ei käi, nii et võib-olla kõike ei peagi siis patentidega kaitsma sest et tegelikult ta saab ikkagi luua midagi vägagi edukat, mis võib majanduslikus mõttes osutuda põhimõttelise tähtsusega muudatuseks, ilma et oleks sellel intellektuaalomandiõigused. suur aitäh, suur aitäh teie ettekannete eest. ja nüüd eile eh, õhtul kohtusid kakskümmend kaheksa voliniki, volinikku ning kakskümmend kaks meie komisjonide esimeest ja mina juhatasin koos teise esimehega seda koosolekut ja siis nüüd tahaksin siia kutsuda proua Patricia Toia, kes siis eh, juhatab meie kuulamise kolmandat osa Bene, continuiamo. jätkame siis seda väga huvitavat kuulamist, oleme lõputanud kahe esimese paneeliga, läheme kolmanda juurde edasi. selle teema on väga tähendusrikas pärast seda, kui oleme käsitlenud vigade finantsaspekte. praegu hakkame siis rääkima potentsiaali vabastamisest läbi innovaatilise lähenemise, otsides uusi meetodeid, kuidas seda teha Euroopa majanduskasvu huvides. esimene kõneleja on härra Joao Vasconcelos, kes on startup Lisboa eh, tegevdirektor. palun, kümneks minutiks on teil sõna. tere hommikust kõigile. Startup Lisboa on üks äh, eraettevõte, ähm, samas toimime mittetulundusühinguga, meie eesmärgiks on toetada iduettevõtteid. Lissabonis me lõime oma ühenduse kolm aastat tagasi ning toimime ka inkubaatorina. ja meil on Lissabonis kolm äh, hoonet, tegeleme mentorlusega ning äh, ka investeeringute ja reklaamiga, seega kokkuvõtteks võib öelda, et me ei tegele teadustegevusega, vaid me muudame teadmised ja teaduse kas mõneks tooteks või teenuseks. meie peamiseks eesmärgiks on leida raha ning informeerida kliente idufirmadest. alustasime kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta veebruaris ning sellest ajast peale oleme saanud umbes kolm tuhat taotlust kõikjal maailmast. oleme teinud koostööd kahekümne kaheksast riigist pärit ettevõtjatega ning oleme saanud ka äh, klastritelt abi selleks, et anda toetust saja kahekümnele ettevõttele. töötame igapäevaselt umbes seitsmekümne ettevõttega. see aeg tähtaeg, mille jooksul ettevõtted meilt toetust saavad, on umbes üks aasta. me räägime siin ettevõtetest, mis alguses koondusid peamiselt digitaalsektorisse, mobiiltelefonid, äh, internetiteenused, kuid nüüd Äh, rakendame sama toetusmeetodit ka ettevõtetele äh, kaubandussektorist, turismisektorist. ja me kavatseme avada uue hoone ning seal töötame äh, tooteettevõtetega, mis on juba olemasolevad ja toimivad umbes üheksakümmend ettevõtet. on tänu meile loonud pea sada viiskümmend töökohta tänu meile Lissabonis. meil on üle seitsmekümne mentori ning see ongi meie tegevuse keskmes, sest mentorid on väga olulised meie jaoks ja meie mentorid on ise ettevõtjad ja nemad on need, kes valivad startup Lisboa jaoks välja ettevõtted ning tegelevad nendega igapäevaselt. tihtipeale on tegemist ka kas eh, algsete klientide või investoritega. meil on erinevaid eh, mentoreid, kes on näiteks tegevjuhid ise. meie edendame ettevõtlust, keskendume noorte inimeste tööhõivele ja mm, press ning kohalikud ametivõimud ja ka laiem üldsus on meile väga suurt toetust avaldanud omalt poolt me äh, oleme saanud kasutada ka mm, raekoda ning äh, seal asuvat panka oma ettevõtmiste läbiviimiseks. me teeme koostööd ka selliste ettevõttega nagu äh, Microsoft, Pricewaterhouse ja teised. Ehm, nagu ma ütlesin, me töötame kahekümne kaheksast riigist pärit ettevõtjatega, kes on toimivad umbes kolmekümnel turul. meie püüame teha midagi, mis äh, minu meelest vääriks äh, laiendamist kogu Euroopasse, me kasutame ära ökosüsteeme ettevõtjad vähemalt nendes sektorites, kus meie toetust anname, e- arenevad eh, invest-, arenevad ettevõtted koos oma investorite ja klientidega. Eh, siin võime võrrelda seda Bostoni Silicon Valley vastasseisuga. paljud Silicon Valley ettevõtted sündisid Bostonis ja siis kolisid. Mm, see on midagi, mida me peame kaaluma me oleme Euroopas eh, aidanud kaasa teadmiste ja teadusuuringute arengule ja nüüd on oluline, et me hakkame arendama, hakkama arendama ka kliendibaase ning keskenduma toodetele, mis aitaksid kaasa tuua majanduskasvu ning töökohti. Portugalis on olulisel kohal ka ülikoolide kaasamine, meil on olemas tehnoloogiaülikoolid ja ka mm, Portugali insenerid saavad praegu näiteks kõrgemat palka, kui nad äh, lähevad riigist välja. praegu on töötus Portugalis väga kõrgel tasandil, sellepärast on raske inimesi veenda oma ettevõtteid looma. kui meil õnnestuks neid veenda, et nad saavad kõrget palka ka oma ettevõttes, siis oleks see väga hea, me teeme selle kallal tööle. enamus ettevõtjaid on noored, keskmiselt kahekümne kaheksa aastased, neil on olemas professionaalne kogemus, tihtipeale on nad pärit suurematest ettevõtetest, telekommunikatsiooniettevõtetest, pankadest, Goldman Sachsist ja kui nad kaotavad oma töökoha, siis nad otsustavad luua oma ettevõtte. see on peamine ettevõtete loomise viis muidugi on vaja tagada ettevõtetele võimalus äh, pankrotti minna, ilma et see seaks ohtu nende pereelu või eraelu. meil, me oleme Portugalis kaalunud erinevaid ettevõtluse rahastusvõimalusi. Startup Lisboa töötab koostöös erinevate ülikoolidega ning oleme hakanud saadama tulemusi. akadeemiline maailm on ideaalne koht, kus arendada tooteid, kuid mitte ettevõtete arendamiseks, sellepärast et tuleb olla avatud välismaailmale, peab olema kohalike ettevõtetega kontaktis ja samuti tuleb akadeemilistesse äh, programmidesse sisse viia äh, kogemuse saavutamine. me oleme saanud äh, ka regioonide komitee ettevõtlusauhinna. me arendame juba viimased kolm aastat võrgustikku mis ühendab eh, ettevõtete inkubaatoreid ning läbi erinevate promootorite ja investorite ja siin on eh, digitaalmaailmas ettevõtete arendamise vallas peamiseks eesmärgiks äh, kaasata kohalikke ametivõime. me peame julgustama palju rohkem suurte ettevõtete osalust. Äh, tehnoloogilised iduettevõtted ei ole mitte ainult tuleviku suured ettevõtted, vaid ka innovatsiooniallikaks. suured Euroopa ettevõtted peavad avastama, et iduettevõtete innovatsioon on sama hea ja kasumlik kui see, mida arendatakse välja suurtes ettevõtetes. Volkswagen äh, Ehm, kes äh, on samuti Silicon Valley's äh, kohal, me oleme käinud ka nendega rääkimas, nii et ehm, tihtipeale on vaja erinevaid ideid, enne kui üks neist edukaks osutub. ettevõtted lähevad pankrotti, kuid ettevõtja jätkab ja see just defineeribki kahekümne esimese sajandi ettevõtjat, ta tegeleb riskantsete ettevõtmistega, seega peame looma tema jaoks keskkonna nende riskide võtmiseks. see on siis eh, esimene põlvkond Portugali ettevõtjaid, kellel on sama palju eh, kogemusi kui teistel ning kellel on äh, ka sotsiaalne ning keskkonnane vastutustunne ning kes panustab tehnoloogiale selleks, et rikkust luua, kuid sellel tehnoloogial on vaja äh, läbipaistvat, ligipääsetavat juhtimissüsteemi, sellepärast et need noored on vastutavad viiekümne protsendi uute töökohtade loomise eest kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kahe kaheteistkümnenda aastani loodud ettevõtetest on nelikümmend protsenti läinud pankrotti. seega peab tagama, et riigi poliitika aitaks ettevõtjaid kes on suutnud ellu jääda selles võidujooksus. Mm, üks meie ettevõtetest sai Dublinis auhinna, eh, iduettevõtete auhinna, tegemist on eh, Portugalis eh, sündinud ettevõttega, mida Startup Lisboa toetas ja kes on nüüd ka Silicon Valley's juba. seega meie roll on tagada iduettevõtetele võimalus areneda Euroopas samal tasandil nagu suurtele ettevõtetele. aitäh, härra Vaskonselos. härra Oliver Fromm saab nüüd sõna Unikassa transferist. siin räägiti ülikoolide rollist ning ka nende piirangutest rollist äh, majanduskasvu loomisel. võib-olla teie ülikooli professorina saate samuti oma ettekandes sellest rääkida, aitäh! ja sehr geehrte Vorsitz. austatud juhataja, austatud komisjoni liikmed, suur tänu võimaluse eest rääkida teile Kasseli ülikooli tegemistest. Kasseli ülikool eelmisel aastal sai tunnustuse Saksamaa liiduvalitsuselt kolme, ühena kolmest ülikoolist, kes eh, kõige enam soodustab uute ettevõtete loomist. ning tahaksin rääkida, mis struktuurid ja mis meetmed meie hinnangul on eh, vajalikud selleks, et ülikoolid saaksid toetada ettevõtete loomist ühelt poolt eh, tahaksin rääkida seega sellest, kuidas saaks saavutada enamate ettevõtete loomise ülikoolide abil ning teiseks sellest, missugusi konkreetseid meetmeid tuleks selleks rakendada. teadmuspõhisel ühiskonnal, teadmuspõhises ühiskonnas tekivad uued ettevõtted, uued tooted, teenused, uued nutikad äri, ärimudelid ning sageli tekivad need seoses ülikoolidega, sellepärast et kas saadakse vastav rakendusmõte uutest äh, teadusuuringutest või siis või siis mõni inimene, kes, kellel ülikoolis õpingute ajal tuleb hea mõte, lahkub ülikoolist ja teeb oma ettevõtte. nii et selles mõttes äh, ülikoolid on väga oluline jõuõlg selleks, et meil tekiks rohkem VKE-sid. oluline on äh, ettevõtete loomise toetamine ning selle seadmine ülikoolide strateegilise suunitluse keskmesse või, või strateegilise suuni, strateegilistesse suundadesse, et eh, teadmissiire oleks, ähm, oleks selle, nendes strateegilistes suundades käsitletud. ülikoolid mõistavad seda juba, ent eh, praktikasse ei ole see mõistmine veel mitte igal pool jõudnud, vähemalt mitte võrdses, mitte igal pool võrdselt sageli näeme, et ülikoolis tehakse koostööd eh, nende ettevõtetega, mis on tekkinud ülikoolist, kaheksakümmend üheksa protsenti nendest teevad meie, kes on meie ülikoolist tekkinud, teevad meiega koostööd, mis toetab omakorda nii teadusuuringuid kui, kui ka teadusuuringute tulemuste rakendamist praktikas nii et eh, siin on, on vajalik, et eh, teadusuuringutega seoses peetakse alati silmas ka rakenduspotentsiaali, et see muutuks meie kultuuri, teadlaskultuuri osaks, me nimetame seda ettevõtlus, ettevõtete rajamise kultuuriks, et see peaks olema midagi, mis on iseenesestmõistetav. see ei tähenda muidugi, et iga ülikooli teadlane peab hakkama ise mingeid ettevõtteid looma, vaid ei, vaid lihtsalt seda, et valmisolek on selleks olemas ja et peetakse seda võimalust silmas nii et tea, teadusel on, on selles mõttes nagu kohustus ühiskonna ees näidata, et nad on, et teadus on oluline, sellepärast et teadust finantseeritakse ju miljarditega avalikust sektorist ning teadus peaks midagi tagasi andma. täitsa väga oluline on see ka uute teadusteemade avamisel, et teadlased peaksid alati küsima endalt, mida, kuidas saab nende uuringute tulemusi praktikas rakendada ning äh, siis peaks need mõtted jõudma kuidagi rakendusse, neid tuleks süstemaatiliselt rakendada. õpingute käigus kõigil tasemetel üritame me Kasseli ülikoolis juurutada ettevõtlus, ettevõtlusest arusaamist. ja me ei räägi siin ettevõtlusest kui sellest, äh, kui sellisest, vaid laiemast mõistmisest. selle mõistmisest, et äh, meil on võimalik äh, teatud projekte praktikas rakendada ja nendest sünnib ühiskonnale mingi kasu ja selle põhjal on võimalik luua ettevõte. see on oluline mitte ainult reaalse ettevõtte loomisel, vaid ka, ka koostööd tehes mingite suuremate ettevõtetega või sotsiaalkeskkonnas, sotsiaalsetes ettevõtmistes. et see mõistmine on igal juhul oluline, et me võtame riske ja hindame tulemeid. selle laiema mõistmise all meie hinnangul äh, on, siin on praegu saavutatud mõistmine, mõistmine enamuses valdkondades. loomulikult, jah, kunstide valdkonnas on, on teinekord raske seda mõistmist saavutada. aga samas, eh, samas ka kunstiga seotud toodete disainimine ja turule toomine on tegelikult ettevõtmised ning ning seda on võimalik niimoodi selgitada. ettevõtete loomine on seega asi, mis peaks olema lõimitud ülikoolide tegevusse. ja, ja see peaks olema lõimitud harmooniliselt meie teadlaste põhihuvidega. oluline on, et ülikoolid teeksid seda ise, et, et ülikoolid ise tegeleksid ettevõtete loomisega, võib-olla koostööd mingite kolmandate isikutega, aga igal juhul ei delegeeriks seda täiesti välja kellelegi teisele ning kui ülikool teeb seda ise, siis äh, saadab see, see selge sõnumi teadlaskonnale, et ettevõtete loomine on loomulik osa ülikoolide tegevusest, mitte ainult, äh, mitte siis mingi asi, mida lubatakse teha mingil kolmandal isikul, kellele antakse võimalus siis ülikooli territooriumil näiteks mingi oma äh, niisugune kontaktpunkt või asi püsti panna. kolmas punkt, potentsiaal ja potentsiaali rakendamine teadusest tuleneva potentsiaali rakendamine. ülikoolidest algusse saavate ettevõtete asutamisel on kaks riski, esiteks, et äh, tehakse midagi, mida inimesed lõpuks ei vaja. loomulikult on see põhjendatud ja eriti teadusega seo-, seoses, sest äh, teadlastel sageli võib tekkida mõtteid, millel ei ole reaalsusega piisavalt pistmist seetõttu on, on äh, ettevõtete loomisega tegelevate inimeste ülikoolis äh, peamine või üks oluline ülesanne tagada, et need ideed, mis ei ole veel küpsed, et nad äh, analüüsitakse läbi, et, et nendega seoses, et nad nii-öelda söödetakse praktikutele ette ja ei lasta, ütleme, teadlastel kuus kuud higistada, et mingi äriplaan kokku panna ja siis lõpuks, kui see, seda investoritele näidatakse, siis on kohe selge, et sellest midagi ei saa. nii et üks võimalus on loomulikult küsida ülikoolis ringi, tudengite seas, et kas nad mingit toodet või teenust tarbiksid ja aga võim-, võib seda ka laiemalt teha ning seda me oleme edukalt näinud toimivat mitte ainult Kasseli ülikoolis, vaid ka laiemalt, et meil ei oleks siis mitte äh, äriplaani staadiumis niisugune ideede konkurents, vaid juba ideede kui selliste konkurents, et me ei raiskaks aega äriplaani kirjutamiseks, vaid üritaks kõigepealt kõige paremad ideed kokku, kokku koguda ja neid avalikkusele esitleda kontakte luua näiteks ettevõtetega, mis sarnases valdkonnas tegutsevad. teine asi, mis oluline on siin, on kontaktide loomine. siis need noor, noorettevõtjad, kes ettevõtted asutavad äh, olemasolevate ettevõtjatega. see, see ei tähenda loomulikult, et olemasolevad ettevõtted hakkavad toetama neid noori ettevõtteid, see oleks täiesti vale lähenemine, vaid äh, et äh, see olemasolev olemasolevad ettevõtted võivad leida ülikoolides tooteid ja teenuseid, mis aitavad nende ärimudelit edasi viia. ja siin saab ära kasutada usaldussuhteid, mis on mingis piirkonnas olemas, mis on asi, mida me Kasselis oleme teinud, meil on ettevõtlusnõukogu ning äh, seal on noortel ettevõtjatel võimalus esitleda oma mõtteid, nad saavad tagasisidet, seal on tugivõrgustikud ning sealt saab ka sageli esimesed tellimused. tururiisiko äh, on üks asi ja teine on nüüd rahastamisriisiko. sellest on täna palju räägitud ning ma ei pea räägitut juba hakka, hakkama üle kordama. viitan pigem sellele, mida puudutati viimases paneelis, ühisrahastamine. ühisrahastamine on suurepärane rahastamisvahend varases staadiumis ettevõtmiste finantseerimiseks et üsna, üsna varases faasis on see väga oluline, sest eh, siit ei saada mitte ainult äh, raha, vaid luuakse ka kontaktid turul sageli. meie projektid kasutavad seda äh, toodete eelfinantseerimiseks, see tähendab, et äh, tooted müüakse maha enne juba, kui nad toodetud on ning saadakse siin viiekümnest kuni, kuni, kuni saja tuhande euroni ning me oleme esimene ülikool, kes seda platvormi on rakendanud. see, see hõlbustab edasise rahastuse saamist pankadest või või riskikapitalistidelt, sest siis on võimalik juba näidata, et meil on tegemist mingi tootega, mida inimesed on valmis ostma, mis tekitab kohe usalduse ja seetõttu on ühisrahastamine väga oluline rahastamisvahend. ning ning ma apelleeriksin ainult sellele, et seda liigse regulatsiooniga ei kägistataks ning sellega ongi minu poolt kõik, aitäh teile tähelepanu eest! aitäh selle huvitava ettekande eest ja viimane sõnasõja on proua Karla van Stenberger, kes on Materialize ettevõttest Belgiast um,. suur tänu! tere kõigile! tahaksin eriti tänada härra Philippe de Bakkerit, et ta mind siia kutsus ja tahaksin teiega jagada Belgia innovatiivse ettevõtte kogemusi. Materialize on Belgia ettevõte, see asutati aastal tuhat üheksasada üheksakümmend ehk siis väga ammu juba põhimõtteliselt sama inimene juhib ettevõtet siiamaani ettevõtte omanik asutas äh, Materialise'i koos nelja ülikooliaegse sõbraga ja nüüd on see ettevõte oluliselt kasvanud. nüüd äh, sel aastal me läksime ka börsile ja nüüd, äh, kuigi me ei ole enam VKE, siis ei ole see meie olemust muutnud. me tahame ikka edasi areneda, arendada tehnoloogiat, avastada uusi võimalusi tehnoloogia valdkonnas ka tulevikus. teiseks, me jätkame endiselt tehnoloogilise innovatsiooniga. ja seda on selgelt näha ka meie erinevatesse toodetesse, me tegeleme muuhulgas 3D printimisega, ja te näete ekraanil ka näidet sellest, milline nägi välja 3D prinditud asi üheksakümnendatest, sellest oli väga palju abi kirurgidele tol ajal. ja tegelikult seda kasutatakse endiselt, seda kasutavad kirurgid ja rahastati see projekt Euroopa Liidu vahenditest. me oleme tehnoloogiat nüüd edasi arendanud, paremaks teinud ja nüüd saame me printida juba midagi muud, nagu see, mida te siin näete ekraanil. see on ka minu käes, see on lihtsalt äh, katsetusteks prooviks kirurgidele ja siis on siin näha ka juba konkreetsele patsiendile mõeldud implantaat mida saab kasutada selliste patsientide, patsientide puhul, kellel on, kellel võib olla terve rida igasuguseid erinevaid haigusi. nüüd enne kui ma hakkan rääkima teadus- ja arendustegevusest, tahaksin näidata teile veel midagi ekraanil. Need on kuuldeaparaadid. nii et nüüd enam klassikaliselt põhimõtteliselt neid ei toodetagi ja on mindud üle haiglates kui ka mujal 3D prinditud kuuldeaparaatidele. teadus- ja arendustegevus on võtmetähtsusega meie ettevõtte jaoks, meil on vaja pidevalt investeeringuid, investeerime jätkuvalt suure osa oma äh, tuludest, kuid me ei rahasta oma tegevust ise täielikult äh, suur osa teadus-arendustegevuse rahastamisest tuleb ka Euroopa Liidu vahenditest ja see on võimaldanud meil välja töötada väga head tehnoloogiat ja tehnoloogilisi lahendusi. ma tean, et mul on väga vähe kõneaega ja nüüd näitan siin kiirelt ekraanil seda, mis on 3D printimine. 3D printimine võimaldab äh, toota füüsilisi objekte äh, ja teistmoodi kui klassikalises tootmises. 3D printimine tähendab seda, et toode ehitatakse siis ähm, kihi kaupa või prinditakse kihi kaupa. nüüd, kui teie tahaksite hakata tegelema 3D printimisega, siis äh, kohe ju küsite, et kuidas see käiks ja kolmemõõtmeline printimine on äh, saanud vägagi suure tähelepanu osaliseks ja inimestel on jäänud äh, mulje, et see on väga lihtne, osta, ostan masina, vajutan nupule ja ongi toode valmis. päris nii asjad ei käi. meie ütleme ettevõttesiseselt ikka, et jah, et, et masin äh, prindib seda, mis te sinna sisse olete pannud, nii et ehk kui jama sisse topite, tuleb jama teisest otsast välja loomulikult on selles tööstussektoris võimalik kasutada erinevaid ärimudeleid ja kõige lihtsam on võib-olla järgmine, nimelt investeerida masinatesse, panen need siis kuskile ruumi, palkan inimesed ja siis prindin nendega tooteid, mida hakkan siis ise müüma. jah, loomulikult niimoodi on võimalik 3D printimisega algust teha, aga see ei ole ainus võimalus majandus muutub järjest digitaalsemaks ja seega on kerkinud esile ka teised võimalused 3D printimisettevõtte asutamiseks, kõigepealt näiteks äh, internetis platvorm, mis on äh, võimalus disaineritele, disainerid saavad sinna üles laadida oma disaini ning äh, siis prinditakse need tooted kuskil mujal me oleme näinud, kuidas meie online platvormi kasutajad on ise hakanud omaenda tooteid printima. nii et enne tegid nad seda võib-olla, kasutasid platvormi lihtsalt selleks, et printida paar-kolm asja sõpradele ja perele, aga nüüd on sellest saanud tõeline ettevõte ja selline tegevus on levinud kaugemalegi Euroopast ja sai alguse just nimelt sellest samast platvormist. nüüd ükskõik, kas me tegeleme meditsiiniliste lahendustega või tööstuslike lahendustega või siis äh, ka B2C kontekstiga, lõppkokkuvõttes saab kõik alguse kvaliteetsest tootest, tegemist on üsna uue tehnoloogiaga millel on ka omad puudused ja mõningad äh, probleemid tehnoloogiaga on veel lahendamata, tegeleme nendega. aga hoolimata sellest ja hoolimata raskustest, mis sellega kaasnevad, üritame me ikka ja alati tagada toodete kvaliteedi. nüüd äh, vahetaksin veidikene teemat ja ei räägiks ja räägiksin sellest, mida teeb Materialized, kuidas Materialize on üritanud olla ka äh, uute ettevõtete ähm, lähtekohaks ja ühtlasi tahaksin rääkida sellest, millised on innovatiivse ettevõtte raskused, ma ise töötan ettevõttes ja tean ka, millised on meie seadusandlikud probleemid näiteks. nüüd 3D printimine, sellega kaasneb võimalus printida mida iganes, nii et lihtsalt skaneer-, skaneerida äh, disain ja siis äh, see toode, mis on skaneeritud, välja printida. ja nüüd te näete siin super kaheksa kuup. nii et see on võetud tegelikult äh, filmist, nii et äh, lihtsalt äh, on see lastud nüüd välja printida. nüüd aga õigusaktid on väga ebaselged selles osas, et millised on, milline on meie vastutus näiteks intelle-, intellektuaalomandi või autoriõiguste osas. nüüd teine probleem siin äh, ekraanil näete jällegi seadet, me nimetame seda siis äh, surgical guide'iks, mis on äh, seade, mis vastavalt patsiendi meditsiinilistele andmetele prinditakse 3D printeriga välja ja seda kasutab ortopeed ortopeedilise operatsiooni ajal ja siin siin on minu käes ka öö, katkine puusaluu ja see seade, prinditud seade on siis, et selleks, et kontrollida, kas see implantaat, mille ta paneb patsiendi kehasse, on õige suurusega. nii et selline abiseade võimaldab siis muuhulgas vähendada ka paranemisperioodi patsientide puhul ja nüüd on meditsiiniseadmete uus äh, direktiivi ettepanek ja seal on rohkem sätteid, mis puudutavad just nimelt äh, konkreetsele patsiendile valmistatud äh, implantaatide seadmete kohta. ja nüüd tekib just nimelt turvalisuse aspekt, kas see on ohutu patsientidele? määruses ei ole midagi ette nähtud selliste mm, seadmete või implantaatide puhul, mis on valmistatud konkreetse patsiendi jaoks. nüüd edasi on vaja 3D printimise tarvis täiesti ümber vaadata just nimelt mm, konkreetsele patsiendile valmistatud mm, äh, implantaatide aspekt ja väga oluline on, et tootjad saaksid tegutseda ikkagi Euroopa Liidus tervikuna ja mitte ainult ühes liikmesriigis, tegemist on väga innovatiivsete meditsiiniseadmetega ja nüüd tekivad siin täiesti uskumatud olukorrad Euroopa Liidu sees. me tahame lihtsalt, et meil oleks tõesti võimalus teha seda, mida me suudame teha, nii et kui nüüd Euroopa Liit kaasa rahastab tehnoloogia väljatöötamist, kuid hiljem ei tööta välja õigusraamistikku, mis võimaldaks neid samu äh, nende projektide raames toodetud tooteid ka turustada, siis on sellest ju ikkagi väga kahju. lõppkokkuvõttes juhtub nüüd nii, et paljud inimesed kes võiksid saada suurt kasu nendest innovatiivsetest meditsiinilistest lahendustest, seda tegelikult ei saa ja minu käes on siin implantaat, see on siis puusaliiges. selle printimine võtab aega umbes viis tundi, aga disainimine üheksakümmend viis tundi. seda tehnoloogiat rahastas, rahastati Lööveni ülikoolis eh, kuus aastat, me oleme aidanud nüüd juba sadat patsienti, ka meie ettevõte Materialize osales selles. aga nüüd tulenevalt ähm, õigusaktidest me ei saa seda turustada. nii et lõppkokkuvõttes me seda toota enam ei saa, nii et sellest on tõesti väga kahju, isegi kui nüüd Belgia seadusandluses tulevad raskused ületatakse siis ikkagi tekib täpselt sama probleem kõikides teistes riikides ja sellest on, nagu ma ütlesin, väga kahju. sellele tuleks lahendus leida ja lõpetuseks veel väga kiirelt näitan teile äh, interneti rakendust e-grip ja ma rääkisin enne samuti tootja vastutusest, mis sellega siis nüüd saab, kui me neid tooteid edasi müüme. ma vist üritasin rääkida neljast eriprobleemist ja seda vist suutsin ka teha, aitäh. aitäh, võtsime kuulda teie muret, mis puudutab äh, meditsiiniseadmete direktiivi ettepanekut. me kahjuks ei saa seda probleemi siin lahendada, kuid võtsime teie märkust arvesse ja peame seda meeles, kui äh, vastav arutelu toimub. härra Vakker, siis proua Kallas ja siis vaatame, kuidas me edasi läheme kõnelejatega. aitäh! aitäh kolmele kõnelejale väga tugevate sõnavõttude eest. ma arvan, et äh, väga selge oli teie sõnavõttudest, miks me selle kuulamise korraldasime, me tahtsime siia tuua praktikuid, kes tegelikult seisavad silmitsi meie ja teiste institutsiooni poolt loodud õigusaktidega ning teie sõnavõttudest selgus, et kuigi me proovime paljude asjadega arvestada, peame arvestama ka Ehm, innovatiivsete VKE-dega, siis hoolimata sellest see ei ole meil alati edukas ettevõtmine. tehnoloogia ülekanne. Te näete, et eh, Euroopal ei õnnestu endiselt eh, patentidest tooteid teha nii edukalt, kui mujal maailmas see õnnestub. palju algatusi on olemas erinevates eh, ülikoolides, uuringukeskustes äh,, ja palju on ka personali, kes seda läbi viivad, kuid see ettevõtmine ei ole väga lihtne. palju on ka riiklikul või Euroopa tasandil läbiviidavaid kõrgetasemelisi algatusi, kuid lihtne küsimus, kas te arvate, et tehnoloogia üleminek peaks keskenduma ülikoolidesse ning uuringukeskustesse või peaks või kas Euroopa Liidu ja riikliku tasandi algatused on kuidagi sellele kasuks? ning veel üks küsimus. kui me tahame toodetega turule minna, siis Euroopa tasandil ei ole siseturg veel lõpule viidud. see on meie jaoks suureks probleemiks ja kriisiolukorras me näeme, kuidas liikmesriigid on pigem protektsionistlikud kui avatud. see on midagi, millega peaks tegelema ka ITRE komisjon kindlasti. viimane küsimus on see, et te olete äh, rääkinud vegade arengust ähm, äh, börsil noteeritud ettevõtteni. kuidas te, teie näete seda elutsüklit ähm,? millised on olnud kõige suuremad probleemid et äh, erinevate eluetappide jooksul ja kus need olid kõige suuremad, kas alguses, keskel või lõpupoole? aitäh, palun proua Kallas uh,. Thank you uh,, thank you. aitäh, aitäh nende ettekannete eest. mul on küsimus, mis puudutab ühte Euroopa Liidu õigusettepanekut, see puudutab kaubandussaladust ning selle kaitsmist komisjon ütleb oma mõjuhinnangus, et see, et õigusakt toetab iduettevõtteid ning VKE-sid, kuivõrd viimastel ei ole väga palju vahendeid, et oma patente kaitsta ning kogu patendimenetlus on väga pikaajaline. kas teie jagate seda seisukohta või te leiate, et selline kaubandussalanduse kaitsmisõigusakt võib luua uusi kaubandustõkkeid. aitäh, äh, kolleeg Grubatšitš. Let me speak in my language okay.. Äh, dziękuję bardzo. aitäh. kõigepealt tahaksin äh, härra Vasconceluselt küsida nende inkubaatorite kohta, mida teie toetate Lissabonis. tahtsin küsida nende probleemide kohta, millega te silmitsi seisate. Te ütlesite, et noored ei taha oma ettevõtteid luua erinevatel põhjustel, mis te ka välja tõite. üks neist oli väike palk. loomulikult palk ei ole iseenesest küsimus, sest nad on ise äh, tööandjad ja töövõtjad, kuid tahtsin küsida, miks teie arvates ei ole piisavalt võimalusi või arengut iduettevõtete puhul? ja ka doktor Frommile on mul küsimus. Te ütlesite, et teatud etapp äh, on jõudmas lõpule, kus tuleb äh, teadlastel hakata oma äriplaane koostama. kas te arvate, milline peaks teie arvates olema äh, teadlaste roll ärimaailmas ja viimane küsimus Äh, proua Steenbergenile, kui arendatakse välja ettevõtteid, siis kas te arvate, et meil on vaja rohkem reguleerimist Euroopa Liidu tasandil või vähem? kas te saaksite meile äh, rääkida oma seisukohast ettevõtjana? E aitäh ja viimane sõnasoovija. Ehm, eh, härra Zorinju, palun. aitäh, räägin oma emakeeles, tahtsin õnnitleda kõiki kõnelejaid, ma arvan, et nende ettekanded andsid meile lootust tulevikuks. peame Euroopas tagama, et oleme rahvusvahelisel tasandil tööstusliku arengu esirinnas. ma arvan, et äh, väga hea on see, et äh, iduvõtted Startup Lisboa loob äh, iduettevõtteid ja toetab neid ja et seda eeskuju järgitakse ka teistes Portugali linnades partnerlused teiste ettevõtetega ja võrgustikud üle Euroopa on samuti väga heaks algatuseks. ma arvan, et Euroopa peaks otsima uusi partnereid ning otsima uusi ettevõtteid. seega tahtsin kõnelejatelt küsida, mida nemad ootavad Euroopa Liidu õigusloomest, et selliseid võrgustikke toetada, sest need võrgustikud on tõesti väga olulised. milline on pakutav toetus ja millest on puudu? selle kohta tahaksin kuulata kõikidelt äh, kõnelejatelt. nüüd äh, palun äh, vastata kõnelejatel kolme kuni viie minuti jooksul ning vastata täpselt kõikidele küsimustele. palun kõigepealt härra Vasconcelus. no <clears throat> eh, respondendo a... aitäh. üritan vastata küsimusele tõuketest ettevõtlusele ja, ja küsimusele selle kohta, miks meil ei ole rohkem ettevõtjaid. minu kogemus näitab, ja ma olen juba päris mitu aastat selles valdkonnas tegev olnud. et neid põhjusi on tegelikult tuhandeid. mõned eh, neist on asjad, mida me saame muuta. ja neid, ma ei mõtle siin nüüd kultuurilisi põhjuseid või siis eh, inimeste südametunnistusega seotud küsimusi või, eh, või riskide küsimusi, aga seadusloojatena, poliitikutena kindlasti on võimalik muuta õiguslikke barjääre juurdepääsule, rahastamisele või muid taolisi nüansse. ja võib-olla, mis Portugalis on oluline, on pigem mitte ettevõtte loomine, vaid ettevõtte lõpetamine mõistlike kuludega ettevõtte loomine ja lõpetamine on tegelikult omavahel tihedalt seotud, likvideerimine. aga vaadates, vaadates seda, mis toimub praegu Lissabonis, Portugalis, me tahaksime näha mingeid suhteliselt eh, lühikeses plaanis tulemusi, sest meie majandus nõuab seda. me oleme teinud koostööd ülikoolidega, praktiliselt kõigi ülikoolidega ning praegu on ülikoolides tekkinud huvi ettevõtluse vastu ning ülikoolid ütlevad noortele, kes tahavad tööle minna suurettevõtetesse, et et aga vaadake, siin on ju võimalus, veel üks võimalus, et teete oma ettevõtte ja üritate oma unistuse teostada, mitte teiste unistusi teostama minna. ning ma usun, et me praegu näeme selle algatuse võrseid. kolm aastat tagasi, kui ma käisin Lissabonis koolides näiteks ja küsisin õpilastelt, kui palju neist äh, mõtles oma ettevõtte loomise peale, siis umbes neli kuni viis protsenti tõstsid käed, aga aga nüüd on neid kolmkümmend, nelikümmend protsenti, nii et Lissabonis inimesed vanasti unistasid sellest, et et äh, minna kuskile riigisektorisse tööle või suurettevõttesse tööle, aga nüüd noored, kui nad ülikooli lõpetavad, siis, siis nad tahavad saada Steve Jobsiks, nad tahavad oma Apple'i luua nii et asjad muutuvad ja tõenäoliselt muutuvad ka edaspidi. tahaksin tänada härra Zorinjat tema kommentaari eest, tal on õigus. selles mõttes, et me teeme Praga linnavalitsusega koostööd ühe iduettevõtte osas ning vaatame, analüüsime praegu ka võimalikke partnerlusi teiste ettevõtetega. mis puudutab eurotoetust, Startup Lisboa ei ole saanud ühe, ühe Euroopa ühenduselt ühtegi eurot. ei komisjonilt ega ka meie valitsuselt. põhjuseid on mitmeid, asi ei olnud selles, et me oleksime olnud kuidagi selle rahastamise vastu, aga Lissabonis eh, ei olnud meil võimalust tegelikult taotleda erinevaid rahastamisvahendeid. ning lisaks Lissabonis on meil piirkond, kus on palju ülikoole, palju teadust, teadlasi, palju ettevõtluspotentsiaali tehnoloogilistele iduettevõtetele. ning see sisuliselt selgitab, miks Lissabonis on see nii, nii aktiivne olnud, see valdkond, aga ühenduse rahastamist me ei ole saanud. kui te tahaksite seda muuta, siis te tõenäoliselt äh, annaksite suure panuse töökohtade loomisesse Portugalis ja Euroopas ning te vabastaksite ka märkimisväärse potentsiaali tuhandete noorte oma. professor Fromm. ja Sie hatten gefragt nach Te küsisite raskuste kohta seoses patentidega ja kaubamärkidega toodetele ja protsessidele ülikoolide patendid kipuvad olema suhteliselt turukauged ning vajavad seega nii-öelda siis valideerimist või kontrolli, eh, selle kontrolli, et mingi leiutis tõesti toimib, prototüüpi, nagu inglise keeles öeldakse, proof of concept, see, et see toode, mis, mis tuleb, on tõesti turukõlblik. vähemalt Saksa ülikoolides oleme meie eh, praegu olukorras, kus meil ei ole riigilt rahastamist selleks meil ei ole ettevõte, ei, meil ei ole eelarvetes raha äh, selleks ning teadlastel pole ka vastavat pädevust. kui meil on aga mingi teadusprojekt, mis näiteks äh, kuidagi fundamentia-, fundamentaalteadust äh, edendab, see, see on üks asi, aga aga projekt, mis võib anda mingi reaalse tulemi, mille saab turule viia, need on kaks täiesti eri maailma. ja valideerimisprojektidel ei ole mingit äh, pistmist teadlase e varasema tööga, meil on selleks vaja eripädevust. teadlased ei pea seda oskama, see ei ole nende põhituum kompetentsis. nii et meil on vaja siin nii, nii metoodilist tuge kui ka eelarvelisi vahendeid. mõned äh, ülikoolid seda teevad, kes vastavas valdkonnas võib-olla rohkem kanda, on kinnitanud, aga igal juhul riiklikul tasemel tasuks seda analüüsida. ja seda võiks analüüsida ka Euroopa Liidu tasandil. et, et meil oleks äh, siis võimalik läbi viia niisugune validatsioon või, või turukõlblikkuse kontroll nüüd ülikooli poolt vaadates, äh, tõketest rääkides, äh, on küsimus sageli isikutes küsimus selles, kas need õppijad või, või teadlased suudavad ümber häälestuda ettevõtjaks. kas nad poole aastaga suudavad seda teha? me, me jälgime seda ise alati põnevusega, et et tõesti, teinekord inimesed muutuvad poole aastaga täiesti ning on valmis mingit ideed rakendama. täiesti teadusest lahku, lahkuma ja turule minema sisuliselt. kui see valmisolek ja tahe äh, ja usk on olemas oma projekti, siis paljud tõkked, mis paratamatult tekivad, on kõik ületatavad. ja need tõkked on loomulikult erinevad eri projektide puhul, et ma ei saa üldiselt vastata ning äh, mis puudutab ettevõtjate vahelist kontakti, siis äh, ongi vaja nii-öelda konkreetset projekti saata. mis puudutab äh, küsimust teadlaste osas, siis tõenäoliselt siin on mind värest, vääriti mõistetud, et ma ei, ei soovinud öelda, et nad peavad neid äriplaane tegema, nad võivad loomulikult, kui nad soovivad seda nii-öelda ettevõtjana hakata tegema, aga nad ei pea kindlasti. mis puudutab nüüd FDRF fondi, siis vähemalt Saksamaal annab see niisuguse hea raamstruktuuri, Kasselis näiteks oleme me märkimisväärselt osalenud siin, aga ülikool peab ise olema loomulikult valmis kaasrahastama projekte. Grazie, grazie e,. L'ultimo intervento. aitäh ning viimasena saab sõna proua Karla van Steenbergen, palun um,. As mis puudutab küsimust juurdepääsu kohta rahastamisele ning meie kogemust selles osas ja kuna meil raskem oli, kas väikse või keskmise või suure ettevõttena, on õigupoolest äh, raske isegi öelda, et meil mingis etapis oli raskem kui mingis teises etapis. raskused on lihtsalt erinevad. Äh, alustava nii-öelda iduettevõttena on probleem selles, et meil ei ole eellugu. me, meil on väga raske tõendada, et me oleme jätkusuutlikud. et me suudame teenida mingi teatud tulu, tulususe investorile. see võib tekitada probleeme. kui me, kui me oleme kasvanud juba keskmise suurusega ettevõtteks, siis tekib äh, probleem äh, seoses, noh, kui investorid oma hoolsusuuringuid teevad, siis äh, tekib küsimus potentsiaali kohta Äh, ja, ja selle kohta, et missugust tulukust te saate tõendada, mis äh, mõnikord võib olla väga keeruline tõendada, kui teil on käsil mingi pikaajaline uurimis- või arendusprojekt. olgugi, et, et mingid turud peavad kindlasti juba olemas olema. Äh, suurema ettevõttena seisame me sisuliselt selle karmi reaalsusega silmitsi, et raha tasuta ei anta ja et, et investorid, kes on meiega ühinenud oma, oma analüüsi põhjal meie toodete osas, et need investorid tahavad nüüd saada tulu oma investeeringutelt ning te peate hakkama vastavalt oma lubadustele neile seda tulu teenima nii et eh, need raskused on erinevad, me ei saa öelda, et üks on suurem ja teine on väiksem, aga nad on ja jäävad. nüüd oli küsimus eh, ärisaladuste kaitse kohta, vastavate õigusaktide kohta, et kas see on mõistlik. meie hinnangul on see mõistlik. loomulikult on siin eh, märkimisväärne tõke seotud patendi saamise kuludega, aga asi ei ole siin ainult kuludes. asi puudutab ka seda, et kui me läheme patendi teed, siis teatud äh, tehnoloogia osas tuleb meil, selle, selle patendiga kaetud tehnoloogia osas tuleb meil aktsepteerida seda, et mingil hetkel muutub see avalikkusele kättesaadavaks. patenteerimine on muutunud keerulisemaks ja on inimesi, kes äh, ütlevad, et see big data, suur, suurte andmehulkade äh, nähtus praegu praegu paneb sisuliselt äh, ettevõtjad oma lähenemist muutma, et äh, kas, kas me tahame tõesti minna niisugust monopolide teed, mida on esiteks äh, keeruline saada ja mida võib rünnata, sellepärast et suurte andmehulkade analüüs annab selleks võimaluse. ning viimane küsimus oli selle kohta, mida me arvame, kas meil peaks olema rohkem regulatsiooni või siis peaks pigem dereguleerima valdkonda, ma ei saa siin samuti selgelt vastata. usun, et äh, kui me räägime avaliku korraga seotud kaalutlustest, kui ma räägin näiteks äh, patsientide turvalisusest, siis kindlasti ei saa eitada vajadust äh, selge regulatsiooni ja suhteliselt range regulatsiooni järele, mis kehtib kõigile, kes tahavad vastavat tehnoloogiat kasutada. teiselt poolt aga äh, kuulsin, et härra äh, proua äh, Kaal ütles, et, et ei ole õiglane, et, äh, et meil ühe töötaja juurdetulekul väikeses ettevõttes tuleb nüüd kahe või kolmekordistub täidetavate paberite või dokumentide arv. nii et see, see peab ka kindlasti paika, et ühelt poolt meil on vaja avaliku õiguse äh, raamesse jäävates küsimustes regulatsiooni aga üle reguleerida ei tohiks siiski, sellepärast et siis me kärbime inimeste ettevõtlustahet. aitäh, vabandust, et pidin teid taga kiirustama, kuid kahjuks meil ei ole kõige paeganum järel. ma tahtsin küsida veel kolleeg Debakkerilt, kas ta soovib midagi kokkuvõtteks öelda, kaks minutit, kui soovib. I will be very brief because I think the, the panelists in the three different panels teen lühidalt meie paneeldiskussiooni ettekandjad on, on väga selgelt sõna võtnud, äh, sõnum edasise tegevuse osas on väga selge, kuulsime VKE-d osa kohta majanduses, kuulsime sellest, et äh, keeruline regulatsioon, mõnikord Euroopa regulatsioon, mõnikord aga liikmesriikide regulatsioon, eri liikmesriikide, äh, liikmesriikide regulatsioon takistab nende tegevust. kuulsime erainvestorite rollist majanduses, riskikapitalistid, eh, nende osa innovaatilistes ettevõtetes ning ka pikaajalised kaalutlused. me ei räägi praegu mingitest kiiretest lahendustest, me mõtleme praegu pikaajaliselt invest-, pikaajalistest investeeringutest homsetesse tehnoloogiatesse. ning viimane paneeldiskussioon rõhutas eh, just tehnoloogia siirde olulisust, et võimaldada ettevõtetel kasutada äh, viima, viima, kõige uuemat äh, olemasolevat tehnoloogiat ja seda, et regulatsioon teinekord takistab selle tehnoloogia turule toomist. niisugune lühike kokkuvõte sellest, mida me täna kuulsime ning oma raportis äh, rohelise kasvu kohta arvestan ma kõlanud äh, arutelu ning tõenäoliselt õnnestub meil kolleegide kaasabil saada tugev raport, mis on suunatud sellele, et arendada VKE-de segmenti meie majanduses, aitäh! aitäh kõigile, aitäh meie ekspertidele ja kohtume taas kell kolm!